okei okay,, kolleegid. hästi, kolleegid. avaksin tänase koosoleku ja tahaksin teile kõigile meenutada, et nagu tavaliselt kantakse meie istungid veebist üle, nii et see jõuab suurde maailmasse. kõigepealt tahaksin eh, seada üles päevakorra kinnitamiseks, kas on selle kohta kommentaare päevakorra kohta siis? kui ei, siis jääksime hea meelega päevakorra juurde. aitäh ja siis koosoleku protokolli kinnitamine ja kiidame siis heaks eelmise koosoleku protokolli. aitäh. punkt kolm, meritsi ja siseveeteedel reisijate õigused, arvamuste vahetus. proua Ayala Sender Sí, gracias, presidente. En primer lugar eh, querría agradecer la paciencia. aitäh, eesistuja. kõigepealt tahaksin tänada kolleege selle eest, et te olete olnud kannatlikud. mitmetel põhjustel ei olnud mul võimalust varem esineda nende esimeste ettepanekutega, millel põhineb esialgne arvamuste vahetus. eriti tahaksin tänada sekretäriaati ja Matthew'd ning kõiki, kes meid aitasid ja mind aitasid selle esimese ettekandega väljatulekul. me tegelikult soovisime, et esimene lugemine oleks toimunud enne valimisi. sel ajal oli eelnõu küllaltki ambitsioonikas ja sellel oli väga palju erijooni, mis puudutas näiteks vääramatu jõu määratlust. ja seal oli meil eriarvamusi siis nõukoguga. ja ma olen kindel, et äh, meil on erinevaid arvamusi ka praegu, kuid et õnnestub leida üksmeel. Euroopa Kohtult on tulnud hiljutine otsus kus nad päris õigesti ütlevad, et äh, teises paketis, kus räägitakse siis äh, lennureisijate õigustest, ähm, on see termin määratletud teistmoodi kui nõukogul ja seetõttu selle otsuse põhjal on lähenemine reisijate õigustele radikaalsem ning see määratlus on kõige lähemal just parlamendi omale. nii et tahaksin tänada kolleege ja vaatame siis, kas meil on võimalik esimesel lugemisel leida see ühisosa. nõukogu on endiselt äh, teisel arvamusel paljudes punktides ning äh, ka selle kohtuotsuse teise aspekti osas. erimeelsused nõukoguga puudutavad just rakendamist. meie komisjonis tulime välja küllaltki auahne või ambitsioonika kaugele mineva äh, ettepanekuga, mis annaks äh, kõigile reisijatele maksimaalse kaitse, alates siis reisijate miinimumarvust kaksteist, kuid kakskümmend seitse liikmesriiki nõukogus äh, väljendasid äh, rakendamise koha pealt väga erinevaid seisukohti ning nad piirasid äh, õiguste ulatust ning äh, laiendasid mm, erandeid ning alles kahe, kahekümne kuuest reisijast korraga oleks see siis kohalduv. samuti puudutab ähm, ajutine erand ähm, aluseid, mis kaaluvad rohkem kui kolmsada tonni. ja see tekitab samuti teatud probleeme, teatud äh, segadust äh, reisijatele. nüüd, mis puudutab määratlusi, siis meie parlamendis võtsime vastu muudatusettepaneku seoses force majeure'i ehk võimalik vääramatu jõuga ja minu arvates on see liiga üksikasjalik tegurina ning eh, kohtuotsuse valguses, millele ma viitasin, ei ole see enam vastuvõetav. see, mis puudutab haldusprobleeme või elektrikatkestust eh, või mingeid muid tegureid mida võib tegelikult lugeda tehnilisteks probleemideks. ja seetõttu äh, ei ole see vääramatu jõud. ja ma arvan, et kohtuotsuse valguses võin ma ümber vaadata oma lähenemise meie määratluse suhtes kui sellise ning meie oleme pooldanud tegelikult seda oma üldises lähenemises, et me peaksime kaitsma just reisijate õigusi, samas nõukogu püüdis ette näha laiemas valdkonnas hüvitist. nii et see tõlgendus oli justkui laiem. mis puudutab nüüd tühistamisi või reisi hilinemist, siis me oleme puu-, püüdnud siin reisijate olukorda parandada. nõukogu soovis seal teatud vähendusi, kuid nüüd me oleme jõudnud tunduvalt keerulisemasse olukorda ja keeruline on ka kokkuleppele jõudmine, kuid äh, ma loodan, et kõik tegurid siiski kokkuvõttes on meile kasu toovad ja nüüd, mis puudutab kruiise äh,, siis äh, eelkõige siin äh, komisjonis me ju üritame edendada turismi ja ma leian, et kruiiside puhul saame me säilitada teatud paindlikkuse osas, mis puudutab seda abi, mida me inimestele anname ning ka selles osas, mis puudutab eelteatamist või etteteatamist, ilma et me vähendaksime tarb-, äh, reisijate õigusi. kus me siis annaksime kruiisiettevõtetele teatud suunised, mis puudutavad äh, vähendatud liikuvusega inimesi. ma igal juhul loodan, et, äh, et äh, see on teatud suuniseks, see lahend kruiisilaevadele. samuti me otsime lisameetmeid, täiendavaid meetmeid, mis aitaksid meil äh, lahendada äh, need konfliktid nõukoguga, nii et äh, kui me vaatame reisijate kaitset, siis me kindlasti tahame võimaldada sellist kaitset, mis on olnud alati meie eesmärgiks ja ma arvan, et see on oluline Euroopa Parlamendi liikmetele, sest just sealtkaudu tulebki tunnustus meie töö eest ja seetõttu meil peaks olema teatud äh, profiil tarbijate huvide kaitsmise eest. loomulikult nõukogu töötab äh, teises suunas, püüab äh, piirata hüvitist ja rakendusala kitsendada. ja mis puudutab vääramatu jõu ähm, määratlust, siis see on samuti kitsam. ma loodan, et tõesti asjad kujunevad äh, nii, et lõppvariant on lähemal meie variandile. ja tahaksin tänada teid, et mind ära kuulasite. aitäh! Uh, suur tänu, Ines! proua Wortmann Kool järgmisena, palun! suur tänu härra esimees, lubage ühtlasi tänada proua Ajala Senderit. mul on väga hea meel, et te olete paranenud ja liitunud meie tänase istungiga ja väga hea meel kuulda teiepoolset sissejuhatust. nagu me teilt ka eeldasime, vaatasite te väga tähelepanelikult üle nõukogu seisukoha mis te, nagu te ütlesite, mõneski, nii mõneski aspektis on Euroopa Parlamendi seisukohast erinev vahetult enne esimest lugemist. nõukogu on võtnud äh, endale põhimõtteks äh, suurema paindlikkuse, seda ka väiksemate aluste puhul ja sellepärast tahavad nad tekstis juua sisse üsna mitu erandit. see paindlikkuse põhimõte muidugi osaliselt väärib toetust ka meie enda muudatusettepanekud osaliselt äh, baseerusid sellele. ma olen veendunud, et äh, mil iganes võimalik, peame me mõistagi kaitsma reisijate õigusi, kuid samas on väiksemaid laevu ja väiksemaid alusid, te rääkisite nii-öelda peolaevadest, kruiisilaevadest äh, ähm,, turismi äh, laevadest ja nii edasi, selles osas tuleb jah, teatav paindlikkus ette näha, sellepärast et vastaval juhul äh, väga mitmed ettevõtted lähevad pankrotti, nad ei suuda enam teenuseid pakkuda, sellepärast et äh, halduskoorem on nende jaoks lihtsalt liiga raske. see tähendab seda, et tuleb otsida alternatiive. ning sellel põhjusel meie oma muudatusettepaneku pärast esimest lugemist ka esitasime. me peame tagama selle, et äh, alternatiive on ka puuetega inimestele ja mina kavatsen kindlasti just nimelt selles suunas oma tööd edasi teha, valmistades siis parlamenti ette juba teiseks lugemiseks. nõukogu on kriteeriumiks võtnud äh, laevade suuruse äh, ja reisijate arvu, kolmkümmend kuus reisijat, äh, räägitakse ka tonnaažist nende seisukohtades ja ma tegelikult tahaksin täpsemalt teada, kuidas nad seda õigustavad. Nad küll liiguvad samas suunas kui meie, kuid meie poolt pakutud arvud on väiksemad. mul on hea meel, proua Sender, et te selle küsimuse eraldi välja tõite, sest see aitab meil ette valmistuda äh, teiseks lugemiseks, äh, sellepärast et meelelahutuslaevad ja äh, turismilaevad vajavad kindlasti erandeid. ja viimane märkus puudutab definitsioone. Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, kuidas definitseerida äh, reisiagentuurid, äh, reisikorraldajad, äh, need definitsioonid on aga nõukogu poolt para-, parandatud nüüd ja ma tahaksin teada komisjoni ja nõukogu käest, kuidas need asjad niimoodi läksid. sest nagu ma aru saan, Nad tahavad vältida äh, olukorda, kus tekib äh, segadus juriidilises mõttes, kuid kui meie definitsioon on reisikorraldajate osas teistsugune selles direktiivis kui teistes Euroopa Liidu direktiivides, siis äh, ongi tulemuseks juriidiline segadus ja ebakindlus, seega mina arvan, et peaksime tulema tagasi esialgse komisjoni definitsiooni juurde, kuid ootan siis ära, mida komisjon ütleb. suur tänu, härra Elka Truvi, palun suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt. lubage kõigepealt tänada meie raportööri proua Senderit ära tehtud töö eest, tingimused olid väga rasked, ta selgitas seda ka ise, kuid ma olen täiesti veendunud, et äh, tulemuseks on väga hea lõpplahendus. mul on paar üldisemat märkust teha. kõigepealt, tõsi on, et nii selles valdkonnas kui ka teistes tänastes päevakorrapunktides tuleb äh, saada õppetund äh, nii-öelda tsiviillennunduses reisijate õiguse temaatikast. kui me sellega tegelesime, me teadsime, et äh, saime me juba teada, et kõik ei ole sugugi nii lihtne ja selge, definitsioonidega on probleem ja tegelikult meil ei ole infot selle kohta, kuidas äh, Äh, käideldakse kaebusi ja nii edasi ja seega oli väga raske Euroopa tasandil õigesti asju tõlgendada. sellest tuleks õppust võtta ja kasutada ära seda, neid uusi teadmisi siis selle öö, äh, dokumendi puhul. Euroopa Kohtu kohtulahendid ütlevad, et äh, kolmetunnine reisi edasilükkamine on sama hea kui reisi ärajätmine, mis tähendab seda, et reisijale tuleb maksta hüvitist seda peab nüüd korralikult vaatama. meie seadusloojana peame väga selgelt välja ütlema, millistel tingimustel ja millistel reisijatel on õigus kompensatsioonile. räägitakse muidugi rahalisest kompensatsioonist, kuid kõige olulisem on abi ja toetuse andmine ning äh, reisisektor ise peab meiega kaasa tulema ja nõus olema sellega. natukene samas vaimus räägiksin ka ähm, rakendusuletusest ma mõnes mõttes toetan seda ettepanekut, et mõned kategooriad jääksid direktiivi alt välja, et ol-, et see direktiiv oleks paindlikum, näiteks väiksemad alused, kuid samas peab olema jällegi väga ettevaatlik definitsioonidega. see saab olema kogu asja kõige olulisem küsimus, et pärast ei tekiks meil segadust selle kohta, kas mõni või teine äh, laeva alus läheb direktiivi alla või mitte, nii et olgem väga ettevaatlikud definitsioonidega ja kriteeriumitega, mis on kriteerium, kas reisijate arv, miinimumarv või, või laeva raskus ja nii edasi. ma ei tea, mis see vastus on, aga seda tuleb arutada. ja veel kaks märkust. Te rääkisite kaebuste käsitlemise süsteemile Teie olete eksperdid, te olete ilmselt selle asja juba läbi mõelnud, kuid iga kord tuleb tagada, et Euroopa Liidu tasandil oleks mingisugune keskne asutus, kes siis äh, töötaks kaebused läbi, et me saaksime neid hinnata, järeldusi teha ja võib-olla pikemas perspektiivis äh, leida siis ka kõige paremad lahendused. ja veel, meie komisjon on alati olnud mures Äh, sellepärast, et kas piiratud liikuvusega inimeste õigused ja vabadused on tagatud, me peame tagama selle, et nendel, ka nendel oleks võimalus transpordiliike nii lihtsalt kui võimalik kasutada. ärgem unustagem, et see rahvastiku osa ainult suureneb, rahvastik vananeb Euroopas ja see muidugi mõjutab ka seda, kui liikuvad meil inimesed on ja sellega tuleb arvestada. suur tänu, proua Bilbao, kas räägite variraportöörina? praegu? ei. sellisel juhul proua Lichtenberger. Eva Lichtenberger, kas te soovite sõna selles küsimuses? Herzlichen Dank, ich bin gerade über den Inhalt informiert worden. suur tänu, mulle öeldi just või vabandust, mulle selgitati just asja sisu, ma vabandan, et ma hilinesin. nii et siis reisijate õigused ja väikesed laevad. siin on meil probleem, see on selge kõigile. aga ma arvan, et me peaksime ütlema, et vabad piirid on tegelikult eelduseks, et äh, reisijad saaksid üldse neid õigusi kasutada ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me paneme paika neid väikeste aluste määratlusi, sest kui erand on liiga ulatuslik, siis saame me aktiveerida nii-öelda need reisijate õigused ainult äh, kruiisilaevadel ja sarnase suurusega alustel. nüüd, mis puudutab piiratud liikumisvõimega inimesed ja, inimesi ja nende õigusi, siis loomulikult äh, sellest tuleb kinni pidada ja kui nõukogu seda teha ei soovi, siis meie peame nende isikute õigusi kaitsma parlamendina ma ei näeks seda võib-olla niivõrd lihtsustatud viisil, et me loome nii palju erandeid, et lõppkokkuvõttes direktiiv kehtib ainult väga piiratud valdkondades, selle rakendusulatus jääb väga piiratuks. ja ma kutsuksin kolleege üles toetama mõtet sellest, et tegelikult äh, sõltub nende õiguste kaitsmine just meist. ja reisijate õigused tundub olevat just see keskne teema, seetõttu keskendun sellele ka mina ka mina ning siin on tegu vaidlusega, mille me peame nõukoguga lahendama, kuna me ei saa liiga paljusid piiranguid siin äh, vastu võtta. mul on väga hästi meeles äh, arutelud sellest, mis on võimalik, mis on teostatav, mitte teostatav, milline on olukord sadamates, äh, kuidas seal lahendusi leida kuid mind ärritaks väga, kui meie transpordikomisjonina ei kaitseks puuetega inimeste õigusi nii palju kui vähegi võimalik. aitäh ja härra Epik well,! So... lihtsalt, kuna teie olete variraportöör, siis ma kõigepealt alguses käin läbi variraportöörid. aitäh, ma tahtsin täpsustust selle kohta, mida me peame silmas kompensatsiooni all. ma olen kuulnud seda sõna korduvalt. loomulikult see on oluline tingimus, aga mida see konkreetselt sisuliselt tähendab, kas see tähendab, et me hüvitame reisi kogukulu või et me pakume reisijale mingit alternatiivi, alternatiivseid reisivõimalusi või näiteks kujutage ette, et saabute laevaga ja ei saa edasi sõita järgmise transpordivahendiga. nii et oluline on teada, mida kompensatsioon tähendab, missugustel puhkudel seda makstakse ja nii edasi. ja nõukogule peame samuti märku andma, et selle mõiste osas ei tohi olla mingit äh, ähmasust, sest kui me jätame selle selgelt sisustamata, siis ei ole ka tarbijatele selge, millises olukorras nad on, millal neil on õigus hüvitisele, juhul kui neil ei ole võimalust reisida, nii et vesivõimaluse ärajäämine või takistus iseenesest tekitab neile juba probleemi ja siis lisaprobleeme tekiks sellest, et ei ole selge, milline või mis tingimustel peaks olema nende hüvitis. ja me ise teame omast kogemustest, et äh, kui seadus selgelt ei ütle, et on õigus kompensatsioonile, siis on raske seda ka kätte saada. aitäh, härra Vandalov, palun! suur tänu! alustuseks aitäh raportöörile selle eest, et ta on keskendunud tõesti selle küsimuse tuumale. viimased viis aastat olen mina ametialaselt selle küsimusega tegelenud ja seepärast ma tõesti näen, et te olete keskendunud asja põhisisule. me peame olema selged ja ei tohi segi ajada sise veeteesid äh, merereisidega. Äh, ei saa võrrelda näiteks äh, laevu, kus on mõnikümmend reisijat võrreldes mitmesajaga ja me peaksime võib-olla rohkem eristama neid reise põhinevalt veetee tüübil. on olemas väiksemad veeteed ja on selge, et nendel reisivad väiksemad laevad, nad ei ole nii sügavad, samas, et on rahulikud veeteed, ei ole nii ohtlikud, samas on suuremad veeteed, mis on ohtlikumad, ka näiteks siin Belgias, kus vesi võib äh, olla kohati üsna äh, ohtlik ja mm, ka mitmesajatonnised äh, laevad võivad nendel sõita. nii et miks te teete vahet täpsemalt reisijate arvust tulenevalt ja ei ole teinud vahet eh, tulenevalt veeteetüübist, see oleks palju mõistlikum. ning kompensatsioon, kindlasti on oluline meie jaoks seda põhjalikumalt käsitleda. veeteede kaudu reisimisel eeliseks on eh, see, et kui on ka mingi viivitus, siis tavaliselt eh, on võimalik kaotatud aeg tasa teha, erinevalt lennu reisidest, et kui lennuk on oma õhkutõusu äh, aja kaotanud, siis on raske teda uuesti õhkutõusuks järjekorda saada. ja võib-olla peaksime siis äh, selles kontekstis äh, natukene pehmemalt hilinemisse suhtuma. aitäh, see oli kõik, mis ma praegu tahtsin öelda. proua Foster. suur tänu paar lühikest kommentaari. ma olen kindlasti nõus härra Van Daleni kommentaaridega, mis puudutab äh, siseveeteede ja mereteede vahel vahet tegemist. see valdkond meenutab isegi lennundussektorit, isegi mõned äh, sõnad ja terminid on täpselt samasugused. selgelt on mainitud küsimusi nagu, nagu näiteks halvad ilmastikutingimused, ehm, mille puhul ei ole õigust saada kompensatsiooni. aga kui praegu vaadata seda ettepanekut, siis see ei ole päris eh, selge ikkagi, me võime öelda küll näiteks ilmastikutingimused, aga võib olla ka muid asju, näiteks kui on streik või terrorirünnaku oht või igasugused muud asjad, neid eriti ei mainita siin on mainitud kui mõningaid ilmselgeid asju, mida me nii ehk nii teaksime, aga mm, kui reisijad soovivad taotleda kompensatsiooni, siis selle sõnastuse põhjal on seda mõnikord päris raske teha. ja mis puudutab tonnaaži ja meeskonnaliikmete arvu, ma arvan, et see sõltub sellest, missugust tüüpi laevaga on tegemist, aga võib-olla komisjonist keegi oskab mind aidata, ma ei olnud siin eelmises parlamendis. mida tähendab viissada meetrit lõikereis, kas äh, keegi seisab ühelpool jõge ja mõõdab, kui palju on viissada meetrit, aga kes tuli välja selle viiesaja 500 meetriga. kas keegi seisab nii-öelda mõõdulindiga ja ütleb, et ohoo, see reis saab olema sada kümme meetrit või tuhat ja mõni meetrit peale, tuhat üks, viissada üks meetrit. ning siis äh, samuti piiratud liikumisvõimega inimesed, ma arvan, et nii mõnedki meist oleme tundnud et äh, põhjus, miks äh, piiratud liikumisvõimega inimesed äh, nii tihti lähevad kruiisidele ja isegi kanalereisidele, sellepärast et nende eest hoolitsetakse nii hästi ja pakutavad võimalused tegelikult julgustavad ja motiveerivad neid sellistele reisidele minema. see oli minu poolt kõik. aitäh ja ma ise ka lõpetuseks kommenteeriksin, olen nõus raportööriga, mis puudutab seda, et tarvis on paindlikkust, eriti kruiisireiside puhul, raportöör seda ei maininud, aga me peame olema ettevaatlikud selle sektoriga, et me ei kirjutaks liigselt ette seda, mida on tarvis, sest äh, tulemuseks on see, et lõpuks äh, piiratud liikumisvõimega inimesed enam ei lähegi kruiisidele või on seal muud soovimatud tagajärjed. ma ei oska selle viiesaja ja meetri ja mõõdulindi kohta midagi öelda, äh, aga ma arvan, et see mõõtmine on natukene tehnoloogilisem, et lihtsalt on vahend, mis suunatakse kuhugi, mitte ei ole nii, et äh, teil on mõõdulint vöö ümber ja jooksete jõe äärt mööda ja mõõdata, kas see on viissada meetrit või rohkem. aga meie valimisringkonnas on ka õige, mis on erinev kohati, aga Suutmäela ületamised ja muud sellised asjad on seal ka sees. aga komisjoni poolt, De Kunto, palun, sõna on teil, tegelikult on rohkem küsimusi just teile kui raportöörile, palun. Merci, monsieur le president uh,. Uh, oui, uh... suur tänu, härra esimees ma ei taha tulla tagasi selle ettepaneku ajaloo juurde, tegemist on äh, osaga siis äh, poliitikast, mida komisjon on ajanud reisijate kaitseks ja äh, see on siis kahe tuhande viienda aasta teatise viimane faas reisijate õiguse kohta. esitati see kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris, see puudutas siis merise ja siseveeteede reisijate õigusi ning teisalt ka bussireisijate õiguste ettepanek on selge näide sellest, et komisjon tahab lõpule viia reisijate õigusi puudutava äh, seadusandliku paketi. läbirääkimised äh, selle ettepanekute osas äh, ei olnud, ei olnud sugugi lihtsad. komisjon tahaks südamest tänada Rootsi eesistujariiki nende töö ja jõupingutuste eest, kes paari kuuga äh, jõudis poliitilise kokkuleppeni oktoobris transpordinõukogus ja see on väga oluline kogu selle dokumendi äh, lõpuleviimisel ja komisjoni jaoks on selline poliitiline kokkulepe väga oluline, see on äh, kindlasti meile progressi märgiks. mõistagi äh, väga tänulikud oleme me ka esimese lugemise raportöörile see andis parlamendile võimaluse äh, anda äh, suur toetus aprillikuus sellele ettepanekule. tõsi on ja proua Ayala Sender, äh, parlamendi tänane raportöör andis ka väga hea ülevaate selle poliitilise kokkuleppe kohta, et oktoobris nõukogus vastu võetud tekst on nii mõneski mõttes erinev komisjoni ettepanekust ja komisjoni heakskiit edu saanud tekstist. see puudutab nii rakendusala, see puudutab äh, erandeid, äh, mis seosnevad siis ilmastikutingimustega, see toodi sisse nõukogu tekstis ja puudutab see ka kompensatsiooni maksmist ning äh, erandeid siis kompensatsioonide väljamaksmisel. me oleme täiesti aru saanud sellest, et kompensatsioonisummade osas on erinevused, kuid komisjon on vägagi optimistlikult meelestatud siiski, et äh, meie läbi äh, vahendaja rolli võiksime aidata jõuda kokkuleppeni nõukogu ja parlamendi vahel kahe tuhande kümnenda aasta sees. nii et meie hinnangu kohaselt need erinevused nõukogu ja parlamendi vahel ei ole nii suured, et kogu see kokkulepe oleks ohtu seatud või et see, sellega tekib suuri viivitusi. nii et äh, me tõesti loodame, et mõistliku aja jooksul me selle ettepaneku saame vastu võtta. nüüd äh, mõnedest nendest detailidest, äh, mis täiesti õigustatult selle arutelu käigus esile toodi. on täiesti selge, et komisjon üritab definitsioonides Ehm, siis ühtlustada definitsioonid teise veonduse teksti definitsioonidega. nii et me tahame teatavat järjepidevust tagada ehm, direktiiviga üheksakümmend ehm, tsiviillennunduse direktiiviga. nõukogu on selle lähenemisega nõus, me üritame nimelt ära kasutada just nimelt neid õppetunde äh, tsiviillennunduse dokumendiga tegelemisest, nii et me arvestame seda, milline meie kogemus oli äh, selle seadusandluse koostamisel ning me tahame selgitada seda, kuidas äh, see määrus siis konkreetselt peaks rakenduma. et me tahame, et nii liikmesriigid kui ka turul tegutsejad toetaksid seda direktiivi. ja viimasena, härra esimees, kus, mis puudutas seda viitesadat meetrit ja siseveeteesid, need kaks asja on omavahel seotud. läbirääkimiste lõppfaasis nõukogus leiti see viissada meetrit, sellepärast et taheti arvestada teatud eripäradega, mis puudutab just nimelt siseveeteesid, kuid mitte ainult, sellepärast et me näeme sarnaseid olukordi tekkimas ka lühikeste vahemaade katmisel mereteedel nii et äh, me tahame just nimelt arvestada ka selle kategooriaga. Äh, ja sellepärast ongi see viiesaja meetri kriteerium seatud. Äh, praegu ma ilmselt vastasin enamastele küsimustele, mis mulle esitati. suur tänu, proua Jale Sender, palun. Sí, gracias, presidente. Sí, agradecen. Aitäh, eesistuja, suur tänu kolleegidele. tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride eest, need on kõik kindlasti ähm, väga asjasse puutuvad ja kasulikud. eriti need punktid, mis on kõige olulisemad just meie kodanikele ja siis eriti piiratud liikumisvõimega kodanikele. ma arvan, et meie kõigi huvides on nende õiguste kaitsmine, ma unustasin ennist mainida, et ma tahaksin tänada komisjoni nende abi eest ja nende optimistliku suhtumise eest. tõsi on see, et äh, üks tekst äh, toob rohkem välja erinevused kui teine meie esinemis, esimesel lugemisel. ja tõsi on ka see, et me peame arvesse võtma nii lennundust kui raudteid ja seal leitud lahendusi ja päris kindlasti on siin kokkuleppimise võimalused olemas me kommenteerime kindlasti ka seda, mis puudutab äh, parlamendi vajadust, äh, need õigused äh, koondada ja neid tõesti paketina näha, paketina, kus oleksid siis ka bussireisijate õigused ja igasugust tüüpi reisijate õigused ja kui me näeme muudatusettepanekuid, siis on juba ka näha, kas on võimalik alustada läbirääkimisi nõukoguga ning säilitada see paketi iseloom või peame me välja tulema mingi muu strateegiaga. kuigi minevikus oleme me alati töötanud just sel viisil niisuguse tundliku valdkonna puhul nagu reisijate õiguste kaitse. järgmistel päevadel kindlasti võtan ühendust erinevate variraportööridega selleks, et neid probleeme arutada. ma arvan, et põhimõttelises osas me oleme nõu, ühel meelel selles osas, mis puudutab äh, suuremat paindlikkust ja äh, reisijate õiguste kaitsevajadust, äh, vajadust säilitada sotsiaalmajanduslik alus seda edendame me ju ka teistes äh, programmides nagu Marco Polo merendusprogrammid äh, ja nii edasi. nii et ma olen väga tänulik äh, kolleegide kommentaaride eest ja loomulikult peame me vältima õiguslikku ebakindlust, seda ka kohtulahendi valguses. nii et need on need elemendid, millega tuleb arvestada ja on täiesti tõsi, et äh, siin on teatud valdkondi, kuhu, kus nõukogu on võib-olla jätnud teatud avanguruumi. ja kindlasti võtan kolleegidega ühendust ning me jätkame tööd selle kallal ja selleks, et vajalike muutustega välja tulla. aitäh! järgmiseks teemaks on bussireigijaste õigused ja härra Kantšen Grazie Presidente. E partirei proprio da quanto... aitäh, eesistuja. aitäh. tahaksin jätkata sealt, kus proua Ajala lõpetas. ehk siis see paketipõhine lähenemine asjale, kuna bussid ja samas äh, on meil ühelt poolt ja teisalt on meil see raudtee ja lennunduspakett, mis on juba valmis ja laevandus on justkui töös, aga tundub, et nõukogu busside osas soovib peamiselt siiski poliitilist kokkulepet. selle on nad ka saavutanud, kuid ettepanekuga konkreetselt välja tuldud ei ole ja me arvame, et tegelikult äh, seitsmendal, kaheksandal detsembril tuleb välja see konkreetne ettepanek käegakatsutavas vormis ja hiljemalt kahekümne kolmand-, esimesel lugemisel oli väga suur enamus poolt, igal juhul viissada viiskümmend üks häält ja see oli kindlasti tunnustuseks sellele tööle, mida tegi minu kolleeg Albertini. ja ma arvan, et äh, selles, sellel alusel saame me ka tööd jätkata ning äh, tänasest alates tahaksin palutagi siis komisjonilt äh, nii-öelda mandaati läbirääkimiste jätkamiseks teise äh, lugemise suunas. mul on olnud juba kaks mitteametlikku kohtumist Rootsi eesistujaga ja kohal oli ka tulevase Hispaania eesistuja esindaja. nüüd äh, mõned kesksed punktid aruteludes puudutavad just rakendusala ning just selle vastutusala või vastutuse süsteeme ja piire. loomulikult on meil vaja Äh, täpsustada regionaalse transpordi osa, linnatransport, linnade vaheline riiklik transport, rahvusvaheline transport, need on kõik väga selged äh, mõisted, aga regioonide vaheline või piirkondade vaheline vajab äh, täpsustamist, mida me täpselt selle all silmas peame. ja me peame silmas pidama kahte olulist aspekti linna ja linnade vahelise transpordi puhul võrreldes äh, pikkade vahemaade katmisega. kui me ei hõlmaks linnade vahelist äh, transporti, siis me jätaksime tegelikult välja seitsekümmend viis protsenti kogu liiklusest. ja see on ju märkimisväärne. nii et mina arvan, et me peame püüdma jõuda niisuguste reegliteni, mis on põhjalikud ning tegema siis vahet linnatranspordi ja linnade vahelise transpordi vahel ning ülejäänu vahel ja siis juba liikmesriigid ise saavad kuidagi ühel või teisel viisil langetada omad otsused aga keegi peab ju ühel või teisel moel nende reisijate õigusi kaitsma, kuna me räägime reisijate õigustest mitmuses ja ka üldiselt, nii et seda aspekti üldiselt on vaja äh, kaitsta ja selle asemel, et kaitsta konkreetselt transpordivektorit või sektoris osalejaid või ajada taga mingit erihuvi transpordi vallas loomulikult on vaja teha eristusi, rakendusala peab hõlmama kõiki reisijaid samas, nüüd see, mida ma ütlesin vastutuse kohta, siis objektiivne vastutus on minu arvates oluline kontseptsioon ja oluline aspekt, kaitsmaks seda, mis mida kujutab endast tegelikult siis see tarbija või reisija. kas neid peaksid mõjutama äh, olukorrad, mida saab äh, määratleda õnnetuste või juhtumitena või intsidentidena, näiteks äh, pagasi kaduma minek? siin see osa, mis puudutab äh, sõidukite liiklust, selles osas on juba meetmed olemas, aga teatud äh, aspektid vajavad siiski äh, lisatähelepanu. ja vähetähtsad ei ole ka täpsed konkreetsed numbrid. siin me viitame nii-öelda rasketele õnnetustele ning äh, alus ja, ja, ja põhivajadustele, mis peavad olema tagatud kõigi puhul, nii et siin peab olema tagatud teatud objektiivsus. eesmärgiks on loomulikult inimesi aidata ja tagada see, et pagas kaduma ei lähe, aga peab olema ka teatud äh, üldine kate teine asi, eh, piiratud liikumisvõimega isikud. me räägime siin saja kahekümne seitsmest miljonist inimesest, kellest viiskümmend miljonit on piiratud liikumisvõimega ja tõenäoliselt see arv eh, suureneb, eh, arvestades elanikkonna vananemist. ja seetõttu me peame olema siin väga hoolikad, tagamaks, et need uued masinapargid on tõesti ligipääsetavad ja juurdepääsetavad äh, piiratud liikumisvõimega inimestele. ja meil peab olema ka ajakava tagamaks, et äh, tehnika ja vahendid äh, võetakse kasutusele aja jooksul, nii et tõesti need transpordimarsruudid oleksid kasutatavad ka neil, nende inimeste jaoks, kellel on liikumisvõimega probleeme. ja mis puudutab konkreetset ajakava, siis kui me saaksime selle äh, siduda laevanduse määrusega merendustranspordiga, siis võib-olla saaksime edasi minna käsikäes sellega ka oma aruteludes ja seda ka täiskogul. loomulikult me peame kinni pidama nõukogu määratlusest, kuid nõukogu ei ole jõudnud lõpliku kokkuleppeni ja me loodame, et seitsmeteistkümnendaks detsembriks nad jõuavad kokkuleppele. aga igal juhul tahame samu tingimusi kahe, mõlemas äh, transpordisektoris, nii et me tõesti liiguksime nii-öelda paralleelselt või käsikäes mõlema teemaga. ja et äh, mõlemas määruses oleks siis nii-öelda sama ülesehitus või koostis. me räägime ju reisijate õigustest, see on põhiline, nii et kodanik, kes on reisija on just see, keda me peame kaitsma, mitte keegi teine ei, ei vääri meie esmast kaitset, vaid just see kodanik-reisija. nii et ma arvan, et me kõik, sealhulgas variraportöörid, peame tegema koostööd, palun tulge oma ettepanekutega minu juurde niipea kui võimalik, nii et me saaksime ka nõukogus niipea kui võimalik kokkuleppele. aitäh ja proua Sarakiani! Grazie Presidente. Eh, come ricordava l'onorevole Cancian, i suur tänu, nagu härra Kantšin ütles. peamised erinevused olid määruse rakendusala ja vastutus. see hõlmab regionaalset transporti, linna ja mittelinna transport, mis on teatud spetsiifikaga. rahvusvaheline, rahvusvahelised pikamaareisid nõuavad endiselt äh, mõju-uuringuid selleks, et määrust saaks korralikult kohaldada. Rootsi eesistuja kaalub ettemaksetest äh, vabanemist, aga kui ettevõtjad annavad esmaabi, esmast abi õnnetustes ja sõltuvalt äh, õnnetustega tekkinud kahju ulatusest. ja definitsioonid peavad sõltuma reisijate arvust ja läbitavast vahemaast. kolleegid on öelnud, et võiksime lähtuda siin meretranspordi määrusest loodame, et üheksandal detsembril nõukogu lepib kokku meretranspordi osas ja loodetavasti siis seitsmeteistkümnendal saame ka bussireisijate kokkuleppe ja saaksime neid käsitleda paralleelselt. ja ma arvan, et kodanikud mõistaksid seda paremini ja seepärast loodan, et selline kaksikpakett toimiks hästi. aitäh, proua Maisner! suur tänu. me kõik ootame, et koostöö seisukoht seast on nõukogule. esimesel lugemisel saavutasime päris mitmeid kokkuleppeid ja oleme liikunud edasi reisijate õiguste osas. mõned, mitmedki asjad on juba ära mainitud ja mõisted peavad olema sellised, et oleks selge, kellel asub vastutus ja kelle poole reisijad peavad pöörduma kahju hüvitamiseks ja eh, kuidas toimub eh, kompensatsiooni maksmine viivituste puhul ja me peame lähtuma sellest, mis on praktiline, mida saab teha. igapäevaelus. lennureiside puhul on võib-olla küsimus äh, vähem keeruline, kui on hilinemisi, tühistamisi. aga mõnede asjade puhul peab veel kaaluma, kas äh, midagi sarnast oleks võimalik bussireiside puhul või ka mere- ja siseveeteede puhul. mõned soovida, et me jätaksime linnatranspordi ja linna lähitranspordi välja, aga regioonide vaheline oleks sees. reisijate õiguste osas eh, on kindlasti oluline puudutada ka puuetega inimeste küsimust selliseid inimesi on päris palju. ühiskonnas toimuvad demograafilised muutused ja üha rohkem on vanemaid inimesi ja sealhulgas saab olema ka rohkem piiratud liikumisvõimega inimesi ja peab mõtlema, kuidas tagada neile mm, võimalusi busside paremaks kasutamiseks ja samamoodi ka lapsevankritega emadele. mis puudutab ühist lähenemist merereisidega, siis see oleks kindlasti lihtsam kindlustusfirmadele ja ka reisifirmadele, kes pakuvad nii mere- kui bussireise Mm. minule meeldiks ka, kui oleksid ühed ja ühtsed reeglid, siis kodanikud äh, ei pea otsima reegleid erinevatest kohtadest, vaid leiavad kõik ühest kohast. aga vaatame, millega nõukogu välja tuleb ja mida raportöörid on nõus äh, sisse võtma ja millest lähtuma. aga loodan, et lõppkokkuvõttes saavutame äh, hea ja kvaliteetse paketi. aitäh! proua Lichtenberg. suur tänu. mulle tundub, et selle paketiga probleem seisneb ähm, selles, et kuidas me täpselt määratleme linnaliikluse, linnadevahelise liikluse, linna lähiliinid ja mida tähendavad kaugliinid sellisel juhul, sellepärast et on piirkondi, kus äh, need asjad on ühendatud ja väga raske on sellisel juhul, kui üks ähm, transpordi äh, moodus on seostatud teisega ja kui kaks äh, ettevõtted seda liini haldavad ja tingimused on ettevõtete jaoks erinevad, siis on muidugi reisijate jaoks olukord väga raske mõista. ja sellepärast me peaksime rohkem mõtlema erinevate liinide sidumisele, võib-olla äh, see on täiesti tavaline teat-, teatud riikides ja seega me peame leidma sellised lahendused, mis on kõige kasulikumad reisijatele. et me seal läbi murraksime praegusest seisu, seisakust. üsna mitmes piirkonnas ju on äh, tohutult suured transpordisektorid äh, sest et äh, need piirkond on väga rahvastatud, äh, linnaliinid, lähi, linna lähiliinid, maaliinid ja nii edasi. me peame täpsustama täpselt tingimusi, sellepärast et muidu reisijate puhul tekib segadus nende õiguste kohta. muidugi see puudutab ka läbipaistvust ja arusaadavust meie reeglite puhul ja sellest, kas nad on ka sobivad, need reeglid ja normid see on otseselt äh, seotud ka sellega, et vastutuse küsimused pannakse, lahendatakse ära, tuleb otsustada seda, et kes on siis see, kelle poole peaks pöörduma probleemide korral. veel üks küsimus, mis praeguses kontekstis tundub mulle väga oluline, rääkisime sellest juba meretranspordi paketis, nimelt seesama paindlikkus. meil on siin kaks poolt tegelikult. osalt näiteks Šveitsis, Šveitsi raudteedel on paindlikkus äh, lahendatud äh, väga hästi, tagatud väga hästi. nimelt reisijad saavad ise valida, kas nad tahavad kompensatsioonina saada näiteks äh, tükikringlit ja kohvi ja koha hotellis või tahavad nad rahalist hüvitist või tahavad nad abi, et kuidas saada järgmisesse sihtpunkti Äh, muidugi see on väga paindlik, kuid see ei peaks töötama ettevõtete vastu. kui meil on ainult aga üks kompensatsiooniviis, mis äh, on aga väga jäik, siis on olukord ju suhteliselt keeruline. niisiis, äh, teinekord on ju väga raske iseenesest reisijal leida üles see koht, kus hüvitise taotlus esitada ja tuleb ju otsused langetada kiiresti, inimene tahab edasi minna, ta tahab jõuda sinna, kuhu ta tahtis minna. nii et õppida tuleb tõesti äh, raudteepaketi ja mereteede paketi õppetundidest, paindlikkus peab töötama reisijate hüvanguks, seda ei saa, seda paindlikkust ära kasutada reisijate õiguste kärpimiseks hoopis. ja veel piiratud liikumisvõimega äh, reisijad. täpselt samamoodi nagu meretranspordi puhul on see tulevikus kindlasti üks kõige suuremaid väljakutseid meie jaoks. mina ise näiteks äh, pagasiga reisides olen piiratud liikumisvõimega, sellepärast et kui mul kohver on ka kaasas, siis mulle väga meeldib äh, kasutada neid võimalusi, mis on ette nähtud äh, puuetega inimestele, näiteks kui ma pean äh, kohver ühes näpus, laps teises reisima, siis on väga lihtne kasutada neid vahendeid, mis on ette nähtud puuetega või liikumispuudega inimestele. aga me peame tõesti sellele mõtlema natukene laiemalt, kuidas äh, peaks transpordisektor ennast üldse ette valmistama sellele, et meie demograafiline olukord on muutumas. ja siin muidugi tuleb ka teadlikustamise element mängu, kuidas suurendada teadlikkust selle kohta, kus on äh, liikumispuuetega inimestele äh, võimalused äh, tagatud. aga muidugi neid ei tohi ka liialt üle arendada. et reisijad ei oskagi neid kasutada pärast. aga ma ei ole praegu väga optimistlik selles osas, mis nõukogus on võimalik või mis seal ei ole võimalik. härra Bradburn, palun suur tänu, härra esimees. Äh, täielik déjà vu minu jaoks, sellepärast et mulle tundub, et me oleme neid argumente äh, käsitlenud ka enne, rääkisime trans-, äh, raudteel reisijate õigustest, laevadega reisijate õigused, nüüd räägime bussireisijate õigustest. ega mul põhimõttega probleemi ei ole tuleb muidugi tagada see, et inimesed saavad kompensatsiooni või et nende õigused on tagatud, kui nende reis äh, veab viltu. kuid küsimus on äh, praktilisuses ja et kas äh, me tegelikult ka ühtegi Euroopa Liidu tasandil vastu võetud meedet suudame rakendada. ja peame mõtlema sellele, et mida tähendab bussireisimine kui me rääkisime raudteedel reisijatest, siis mäletate, Äh, veel, härra esimees, et ma olin väga kriitiline ja härra Sterks ka mäletab, kui närvi see teda ajas. et me peame mõtlema sellele, mida tähendavad, mida see tähendab kohalikele äh, rongiliinidele et väga raske on tingimusi täita nendel kohalikel liinidel ja seesama puudutab ka bussiliiklust. mina väga tahaksin, et see ettepanek piirduks ainult rahvusvaheliste liinidega seda sellepärast, et liikmesriikidel on kindlasti oma seisukoht selle kohta, kui kõrge peaks olema kompensatsioon, millised peaksid olema reisijatele võimaldatavad äh, lahendused ja kui ja üldse, milline see mm, pakett peaks olema ja sellepärast ma olen nõukoguga tegelikult nõus, et me peaksime seda direktiivi piirama nii palju kui võimalik, me ei peaks Euroopa tasandil hakkama lahendama küsimusi, mis on tegelikult kohaliku tasandi pädevuses ja see on täiesti mõeldamatu näiteks, et keegi äh, nõuab hüvitist äh, ühe-kahe Briti naelase reisi eest proua Lichtenberger rääkis äh, sellest, et probleeme juba on äh, Saksamaal. nagu te teate, Ühendkuningriigis meil on pikamaa bussiliinid, mis äh, maksavad peaaegu mitte midagi, Londonist Edinburgh'sse saab sõita viie naelaga ja kui nüüd järsku tekib selle bussiliiniga mingisugune probleem, siis peab bussiettevõte viienaelase pileti ostnud reisijale eh, leidma koha hotellis ja teda veel toitma. minu meelest see ei ole sobiv eh, lahendus, see ei ole proportsionaalne. nii et täiesti selge on see, et tuleb eh, kompensatsiooni puudutavad küsimused lahendada ja tuleb rääkida muidugi reisijate õigustest, see on täiesti õige, kuid jällegi üritatakse ühte lahendust peale suruda kõigile. nagu te teate, jällegi härra esimees Ühendkuningriigis on ette nähtud see, et äh, pensionärid äh, ja vanurid äh, võivad, sõidavad tasuta üle terve riigi, mitte ainult oma linnas. ja kui nad just tasuta ei sõida, siis väga pisku eest sõidavad no nüüd, kas siis kui keegi saab tasuta pileti, sõidab läbi terve riigi, peaks saama samasuguse kompensatsiooni saama kui see, kes maksab suhteliselt palju raha oma pileti eest. nii et praktiliselt on see asi natukene raske rakendada. põhimõttes ei ole asi vaid praktilisuses, praktilisuses. minu meelest ei saa kõigile ühte ja sedasama mudelit sobitada. ja ma olen põhimõttega nõus, aga mul on natukene murettekitav see, et komisjoni ettepanekud on lihtsalt äh, eelmiste ettepanekute ülevõtmised, ei, ei mõelda sellele, et transpordiliik on teine. võetakse lihtsalt eelmine seadustekst üle ja üritatakse siis äh, kuidagi siis sobitada mingisugusesse varasemasse malli. ja see on eriti raske bussireisi, bussireiside puhul. ja me peame väga ettevaatlikud olema üritades ette kirjutada seda, milline peaks olema hüvitis erinevates liikmesriikides, kus probleemid on hoopis erinevad ja kus äh, teenuste tase on ka erinev. suur tänu, härra Kolsa! Köszönöm a szót. Ö, ö, tisztázni szeretnék egy fogalmat. 50... Aitäh! Ja selgitaksin siin paari punkti viiskümmend miljonit inimest äh, on puuetega. küsimus ei ole võib-olla ainult piiratud liikumisvõimega inimestega, vaid inimestest, vaid ka inimestest, kes võib-olla ei näe või äh, kellel on kuulmispuue äh, või kellel on mingi psühholoogiline probleem. ja see, mis puudutab seda déjà vu tunnet varasemates varasematel koosolekutel kõnelesime me lennuliiklusest ja lennureisijate õigustest ja siis olid kõik ühel meelel selles osas, et mõisted ei ole selged. et ei ole selge see, mis definitsiooni alla käib ja siin on meil täpselt sama probleem, mm, kõik või vähemalt need, kes täna sõna võtsid ning ka see äh, arvamuse eelnõu räägivad piiratud liikumisvõimega inimestest, aga küsimus ei puuduta ainult piiratud liikumisvõimega inimesi, vaid kõiki, kellel on mingisugunegi puue. see on asja üks pool ja teine aspekt on see, et kui me võrdleme seda esimese lugemisega, siis ma näen, et äh, siin on äh, mõned ettepanekud kõrvale jäetud või ära unustatud, kuigi parlament olid need heaks kiitnud. mina jään selle juurde, et inimesed, kes oma puudega elavad ja need sätted, mis neid puudutavad, et see oleks tunnetatav kohalikul ja piirkondlikul tasandil tõesti rakenduse kaudu loomulikult on selliseid äh, reisijate õigusi, mis puudutavad rahvusvahelist liiklust ja ja, ja bussireisijate õigusi rahvusvahelises liikluses, aga kuhu on jäänud see piirkondlik aspekt, suurem osa inimestest ju äh, liigub enamuses just piirkondlikult või kohalikul tasandil. ja kolmas asi, mille tahaksin välja tuua ning tahaksin teha ka vastava ettepaneku, puudutab artiklit, artikleid kaheksateist ja üheksateist, mis eh, tegelikult peaksid hõlmama kõiki piirkondi ning samuti ka artikkel kümme, see õigus eh, vabale liikumisele, mis on üks põhiõigustest, me ei saa siin ette näha mingeid eh, vahetegemisi erinevate isikute vahel ja nüüd see kaheksateistkümnes artikkel, kus räägitakse eriõigustest, Äh, seal on äh, kõne all personalikoolitus, kui bussijuht ei tea näiteks, kuidas äh, nägemis- või kuulmispuudega inimesega suhelda, siis on ju olemas teatud tõkend. ja kui personal ei tea, mida ette võtta niisuguste puuetega inimestega, siis ei saa need isikud neid liikumisviise ka kasutada. ja veel üks asi, puudutab seda, et siis, kui kahju on tekitatud, siis tuleb äh, tõesti silmas pidada seda, et et õnnetuste puhul, kui äh, saab viga keegi juba puudega inimene, äh, siis selle eest on ette näha ka mm, hüvitus ja see tuleb täpselt paika panna. aitäh ja proua Ayala Sender! Sí, eh, yo también estoy de acuerdo en que en principio los antes los dos dosieres pero querría también jah, ka mina nõustun põhimõtteliselt sellega, et need kaks teemat on seotud, nad peavad olema seotud, aga teatud aspektides on need asjad siiski väga erinevad, näiteks minu koduriigis Hispaanias äh, on maanteevõrgustik reisijate veoks väga hästi arenenud, ma ei tea, kuidas on olukord teistes riikides, Saksamaal näiteks on see kindlasti samuti nii, aga võib-olla teistes riikides mitte. ja piiratud liikumisvõimega inimesed eelistavad transporti nii-öelda uksest ukseni, selle asemel, et liinibussiga sõita. Neis vähem arenenud võrgustikuga riikides just ja seetõttu need äh, eraldiseisvad transpordivektorid võrreldes äh, uksest ukseni transpordiga toovad kaasa eriprobleeme, nii et alati me pöörame tähelepanu piiratud liikumisvõimega inimeste probleemidele, see on loomulikult tõsi. aga me peame tõstma ka teadlikkust, andma lihtsalt teavet inimestele ning äh, tagama vajaliku masinapargi ja tehnika kõige selle teostamiseks ning oluline on vaadata, kuidas näeb komisjon jällegi seda järk-järgulist rakendamist, sest äh, minu koduriigis inimesed, kes on vaesemad või inimesed, kes on vaesed ja piiratud liikumisvõimega, neil on väga suured probleemid. meil on teatud äh, põhiliinid ja tegelikult vaestele inimestele on tegelikult need äh, ainsaks liikumisviisiks ning maapiirkondades tihti inimesed sõltuvadki bussiliiklusest ainult. nii et eh, milles seisneb see järk-järgulisus? tahaksime täpsemalt kuulda selle kohta, kuidas inimesed saaksid eh, järjest rohkem, järk-järgult rohkem valikuid ja võimalusi kasutada oma õigusi ja pidagem meeles ka seda, et tegu on teenustega ja ettevõte, mis osutab teenuseid, ei saa lõpetada teenuste osutamist lihtsalt mingis piirkonnas, öeldes, et me ei saa kahjuks piiratud liikumisvõimega inimesi aidata. tegu on teenusega, mis peab hõlmama kõike antud piirkonnas. nii et äh, me peaksime neid konkreetse transpordivektori eripärasid silmas pidama ning ka kasutajate eripärasid ning äh, silmist ei tohi, tohi kaotada ka ajaloolist äh, tausta. nii et me peaksime härra Kramer Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, mir rüberbringen. kui vaadata kogemusi, siis meil on olemas äh, reisijate õigused raudteetranspordis ja rahvusvahelise transpordi puhul, mida komisjon ja nõukogu on edendanud ja need võivad olla aluseks kogu transpordile, kui te lähete tähendab, mõnikord ei ole võimalik äh, rongiga sõita ühest kohast teise, kuigi te võib-olla saate päris lähedale. küsimus seisneb siin jälle siseriiklikus transpordis. on äh, muidugi riike, kus enamus transpordist just nimelt siseriiklik on riike, kus aga enamus äh, transpordist toimub just nimelt riikide vahel. nüüd äh, lepitus. me oleme jah, võtnud vastu raudteede paketi, see sobib nende, nende transpordiliigile, kuid see ei pruugi siis, siis, siis sobida bussireisijatele. kolmandateks, reisijate õigused räägitakse sellest, et need peaks olema järgmise aasta lõpuks siis rakendatavad, eh, on eh, liikmesriike, kellele antakse kolm-viis eh, aastat üleminekuaega, aga pole selget nimekirja selle kohta, et kas mõned riigid, kes on siis need riigid, kellele üleminekuaega antakse ei ole meil infot liikmesriikidest, kuigi tundub, et kõik on just juba ära otsustatud. veel, kogu, räägime rahast ka me ei taha ju, et ettevõtted äh, satuvad rahalistesse raskustesse tänu meie õigustele, me peame olema väga selgesõnaliselt äh, võib-olla meie siin praegu võtame neid seadusi vastu reisijate õigusi rikat- ri,, äh, rikkudes. mis saab siis näiteks, kui buss tuleb varem? Äh, mis see tähendab siis seda, et äh, selleks, et selle bussi peale jõuda, ma pean minema taksoga ja kas ma siis võin küsida äh, hüvitust? ma olen mitu korda küsinud bussijuhi käest, et äh, miks sa varem välja läksid peatusest, ta ütleb sellepärast, et äh, see on minu viimane ots ja ma tahan koju minna äh,. eelmine kord äh,, järgmine kord ütles ta, et mul polnud reisi, et ma läksin minema ja nii edasi äh, mida teha sellistes olukordades, see tuleb täpselt ära määratleda. nüüd kolmkümmend protsenti kõikidest bussireisijatest on äh, liikumispuudega inimesed, ei ole mitte ainult ratastoolireisijatest, vaid äh, ka vanemad inimesed, äh, noored emad või noored isad, miks mitte, väikeste lastega kes peavad lapsevankriga reisima ja nii edasi ja äh, need inimesed, kes näiteks on saanud spordivigastuse või mis iganes, ärgem unustage et, et kolmkümmend protsenti bussireisijatest on äh, piiratud liikumisvõimega reisijad ja see asi tuleb prioriteediks tõsta. ma toon näite Ameerika Ühendriikidest. nimelt, äh, nendel on väga palju Vietnami sõjaveterane, nagu te teate, ja seega iga buss on ehitatud niimoodi, et, et sinna on võimalik minna ka ratastooliga seda tehti sõjaveteranide pärast, mitte puuetega inimeste pärast. meie peame seda samuti äh, saavutama, arvestades seda et, et kolmkümmend protsenti meie reisijatest vajab eriabi. Äh, suur tänu, proua Foster, palun. jah, thank you, chairman uh.... suur tänu. tulles tagasi kogu selle asja alguse juurde, praegu meil on eduaruanne Euroopa Komisjonilt või vabandust, nõukogult ja paljugi, mis me ütleme, on äh, natuke hüpoteetiline, seni kuni me oleme saanud äh, mingid konkreetsed üksikasjad nõukogult. aga küsimus on kindlasti olemas ja mitmed eelkõnelejad on tõstatanud selle, mis puudutab rakendusala. ma toetan päris paljusid eelkõnelejaid, nagu härra Bradburn ja teised meil peab olema selge, millest me ikkagi täpselt räägime, tegemist on ka subsidiaarsuse küsimusega enamikul juhtudel. märgiksin ära paar asja. esiteks, piiratud liikumisvõimega reisijad, kolleegid tegid päris palju asjalikke kommentaare. loomulikult reisib päris palju puuetega inimesi Äh, see oli vist äh, proua Lichtenberger, kes mainis, et inimesed, kes on väga sügava või raske puudega, et nende jaoks on olemas ka vastavalt kohandatud autod ja nii edasi, see on üks asi, aga on kindlasti sadu tuhandeid ja miljoneid äh, inimesi, kelle puue võib-olla ei ole nii raske, aga neil see siiski on. ja kui näiteks tõesti nende ratastool saab viga, siis tuleb see ära parandada ja see tuleb hüvitada Neid küsimusi on tõstatatud ka nõukogus, missugune on juhi vastutus? üks asi on, et juht teab, kuidas kedagi bussi siseneda, aidata eh, ja sealt välja aidata, kui tal on puue. täpselt samamoodi eh, ka lennunduses, kui inimene on juba sõidukis tavaliselt puudega inimesel on ka saatja kaasas ja seepärast eh, me ei saa öelda, et eh, bussijuht peab olema justkui eh, meditsiinitöötaja ja oskama kõike. aga kui isik on raske puudega ja tal on saatja, siis peaks näiteks saatjale võimaldama tasuta sõitu koos puudega inimesega. siis eh, üks küsimus on veel vastutus, kindlustus, vastutus bussidel. siin peab jällegi eh, käituma üsnagi ettevaatlikult ja järele mõtlema. ja ka vastutus, mis puudutab kaotatud eh, pagasid, näiteks maksimum tuhat kaheksasada eurot või tuhat kolmsada eurot, aga oht on selles, et äh, kui me võtame üle määruse lennutööstusest, äh, kus äh, umbes üheksakümmend üheksa protsenti inimestest on reisikindlustusega, aga kui mina reisin bussiga Ühendkuningriigis, siis ma ei hakka selle reisi jaoks ju tingimata eraldi kindlustust võtma. ja kui peaks olema õnnetus, kui pagas peaks kaotsi minema, siis sellised küsimused tõstatuvad nii et lennundussektor on tegelikult ajalooliselt üles kasvanud täiesti teistsuguses kontekstis. seega oleks huvitav näha, missuguste arvudega nõukogu välja tuleb ja päris huvitav oleks ära kuulata siinkohal ka komisjoni reaktsioon. härra Rikei. aitäh kuna me räägime reisijate õigustest, siis tahaksin teha ettepaneku. on mainitud õhu, raudtee, mere, bussireise. põhimõtteliselt me lähtume ju aluspõhimõtetest, et ei tohiks olla diskrimineerimist, tuleks abistada isikuid, kellel on puue, Äh, tuleks hüvitada kahju, mis reisijatele on tekitatud hilinemise või reisi ärajätmise kaudu, äh, kahju, mis on tekitatud pagasi vigastamise kaudu, nii et äh, sellised üldpõhimõtted, mis kehtivad kõikide reisijate puhul. aga probleemid ole erinevad sõltuvalt transpordiliigist kompensatsiooni maksmise puhul on samuti tarvis tunduvalt rohkem täpsust. mis puudutab kompensatsiooni maksmise viisi või isegi seda vajadust, siis siin on olemas, siin tuleb teha põhjalikumat analüüsi. mõningate aspektide kallal on juba tööd tehtud. õhutransport ja raudtee ja tegeleme meretranspordiga, aga võib-olla võiks olla Euroopa Liidus üldine reisijate õiguste harta. me püüame Euroopas välja töötada reisijate õiguste poliitikat, aga mitmed asjad on praegu nii keerukad, et me ei jõua kokkuleppele. ja lõpuks äh, esialgu välja pakutud ideed muutuvad lahjemaks ja vähem tõhusaks. me peame mõtlema kodanikele, see on demokraatias esimene asi ja tarvis on tsentraliseerida või harmoneerida ka kaebuste esitamise menetlust. ja pärast, kui me oleme need asjad siin kõik paika saanud, võiks meil olla tõesti mingi reisijate õiguste harta kus teatud aspektid erineksid võib-olla sõltuvalt transpordiliigist. aitäh äh,. ei, veel mitte teie. härra Epping, palun. aitäh. härra Kramer tegelikult võttis mul sõnad suust äh,, kui ta mainis USA-s võetud meetmeid. ma arvan, et siin on seos rakendusala ja nende nõuete vahel, mis tuleb täita äh, tagamaks sobivad reisivõimalusi ka puuetega inimestele. ka mina elasin USA-s mõnda aega, enne kui ma siia tulin. New Yorgis on kõikidel bussidel olemas eh, vajalikud tõstetavad platvormid ja on võimalik puudega inimestel kergesti reisida. ja kõik piiratud liikumisvõimega inimesed saavad bussitransporti kasutada lihtsalt, nende elu muutub palju lihtsamaks. ja keegi bussis ei kaeba, kui näiteks ka aidatakse puudega inimest äh, bussi ja see võtab aega. kui meil on olemas see määrus, siis on tarvis selgeks teha ka see, mida me peame silmas äh, kohaliku all, mida peame silmas regionaalse all, kas regionaalne tähendab ka regioonide vaheline ma arvan, et me peame võimaldama ka subsidiaarsust selle määruse rakendamisel praktikas. ei ole võimalik äh, saavutada kõike vaid ühe raamistiku kaudu ja ühel tasandil, nii et teatud võimal-, paindlikkust tuleb tagada. aitäh. proua Lichtenberger, te soovisite kümme sekundit. jah, kümme sekundit, väike küsimus. kui võtta sisse vaid piiriülesed bussid, siis see tähendab, et et see ei kehtiks Suurbritannia, Iirimaa, Küprose, Malta puhul, sest seal ükski buss ei sõida üle piiri ju. on ainult riigisisene transport. Äh, mõned bussid on ikka olemas Ühendkuningriigis, mis ka piiri ületavad. mitte küll palju, aga mõni ikka on. komisjon, kes teie poolt vastab, Kunta või Hauptmann? proua Hauptmann, palun Uh, oui, merci, monsieur le président. Uh, bon, comme vous le savez... suur tänu, härra esimees, nagu te teate, selle ettepanekuga me tahame reisijate õigused tagada kõikides transpordiliikides, viime selle paketi seega lõpule. minu meelest siin on kaks suuremat küsimust, kõigepealt äh, rakendusala, see puudutab kõiki transpordiliike, me tahame tagada seda, et äh, nii operaatorite kui ka reisijate jaoks on tagatud võrdsed õigused ning tahame nii laia rakendusala kui võimalik, mis põhimõtteliseks puudutaks kõi-, nii rahvusvahelist liiklust kui siseriiklikult liiklust, nii palju kui see on praktiline, siis ka kohaliku tasandi äh, transporti. teine küsimus puudutab äh, äh siis linnabusse opereerivaid ja kaugliinibusse opereerivate ettevõtete vastutust äh, reisi tühistamise, hilinemise või pagasi kaotamise korral Euroopa Liidus lähenemisi on palju ja see tähendab seda, et äh, reisijatel äh, ei ole selgust reeglite kohta, eriti rahvusvaheliste liinide puhul, nii et sellepärast me selle ettepaneku olemegi teinud. esimesel lugemisel Euroopa Parlament toetas komisjoni ettepaneku põhilist sisu, me arvame, et enamus äh, muudatusettepanekutest on täiesti kasulikud ja toestavad reisijate õiguste kaitset. arutelud nõukogus eriti nendes kahes küsimuses, millele ma siis tähelepanu viitasin, on osutunud väga keerulisteks, kuid ma tahaksin siiski tänada Rootsit eesistujariigina, kes jätkuvalt äh, teeb tohutuid ponnistusi ja on üles näidanud väga eeskujulikku käitumist äh, selleks, et jõuda kompromissini ja ma tahaksin äh, praegu kõneaega kasutada ära ka äh, teatavate äh, segaduste selgitamiseks, mis tõusetusid debatis esile. me ei näe näiteks oma ettepanekus ette hüvitist mitte mingil juhul öö, läbi siis hotelli võimaldamise. nii et see ei ole absoluutselt ette nähtud vaatamata nendele raskustele, mis meil praegu on nõukoguga, oleme me siiski täiesti veendunud, et nõukogus saavutatakse poliitiline kokkulepe seitsmeteistkümnendal detsembril, mis tähendab seda, et me võime hakata Euroopa Parlamendis pihta niipea kui võimalik teise lugemisega, siis kahe eh, seadusandja tekstide põhjal. meie jaoks muidugi on väljavaated siis edasi, et eh, Äh, määrus võetakse kahe tuhande kümnendal vastu ja loodetavasti äh, siis vähemalt Belgia eesistumise ajal täiesti selge on see, et äh, er, vaadete erinevused, mis seni on välja tulnud, eeldavad teatava paindlikkuse ja kompromissivalmiduse ülesnäitamist äh, mõlemalt poolt selleks, et lepingu, kokkuleppeni jõuda. nõukogu peab samuti paindlik olema ning komisjon omalt poolt on ka paindlik ja on siis vahendajaks kokkuleppe leidmisel. esitati paketi küsimus. komisjon selles osas on avatud ettepanekutele, kuid tuleb ära oodata edasiminekud äh, järgnevatel päevadel äh, selle bussireisijate õiguste dokumendi osas ja siis me arvame, et äh, saame hakata pärast seda kaaluma äh, pluss- ja miinuspooli, et äh, mitte bussireisijate dokument ei võtaks nii-öelda pantvangi meretranspordi ettepanekut, nii et me tahaksime, et mõlema dokumendiga me saaksime progressi tagada. nüüd konkreetsed küsimused, härra Kraamer teile ütlen, et neljapäeval on avalikustamisel informatsioon, mis meieni on jõudnud äh, siis raudteetranspordi määruse rakendamise kohta liikmesriigiti. ja härra Rikeele vastu, vastuseks ka äh, tõesti ka Euroopa Komisjon tahab tagada seda, et Euroopa äh, oleks nähtav kui reisijate õiguste kaitsja. järgmisel aastal on tulemas suur infokampaania, mis katab siis kõik transpordiliigid äh, ja keskendume siis just nimelt reisijate õiguste tutvustamiseks ja sellega ma piirduksin, härra esimees. okei okay,, kolleegid, I think hästi, kolleegid, ma arvan, et kõigepealt, ma annan kohe kantselerile sõna, aga kõigepealt me peaksime ühinema proua Ayala Senderi raportiga ning eh, proua Hautmann, palun lülitage oma mikrofon välja. väga hea. lihtsalt see, et ma näen siin liiga ilusaid pilte teist. tahaksin raportöörile ja variraportööridele anda mandaadi läbirääkimisteks, kui te olete sellega nõus, siis nad saavad edasi minna selle mandaadi alusel ja samuti tahaksin hoida need kaks teemat hetkel ühes paketis ja öelda, et kui kujuneb ühine seisukoht mõlema suhtes, siis tuleks see ka edastada koos ja mitte eraldi. ma loomulikult äh, kuulen väga hästi, mida ütleb äh, komisjon selle kohta, et et need kaks paketti viivitavad ka merenduspaketi mm, edasiliikumist või vabandust, et bussireisijate õigused justkui viivitavad ka merendusküsimuste edasiliikumist, kuid äh, elu on karm ja seetõttu jääksin siiski selle juurde ja öö, äh, olles mandaadis kokku leppinud, annan sõna härra Kansianile. Grazie Presidente di questo chiarimento che ritengo aitäh, et äh, sellest selgelt välja ütlesite, ma arvan, et tegelikult see on äh, kasulik ja hea ning ka õige. sest lihtsalt jätta bussid nii-öelda tee äärde ja istuda ümber lennukile või rongile, oleks äh, vale. ja ma arvan, et äh, tänane arutelu oli väga väärtuslik, minu jaoks oli see oluline ja mida ma tahaksin rõhutada, on see, et me ei püüa siin tekitada inimestele mingit olulist lisakoormust selles osas, mis puudutab reisijate õiguste kaitset, vaid põhimõtteliselt üritame me anda esmase vastutuse neile, kes on peamised nii-öelda eestkõnelejad. ja osa inimesi, kes selle valdkonnaga tegelevad, ei võta seda piisavalt tõsiselt, nii et me peame tagama, et inimesed võtaksid oma valdkonda tõsiselt ja see, kes vastutab, see ka maksab, mitte saastaja maksab põhimõte, vaid vastutaja maksab põhimõte siinkohal nii et seda peame kindlasti silmas pidama, aga äh, loomulikult ka reisijate õigusi vaatama, sealhulgas piiratud liikumisvõimega reisijate õigusi. me ei saa mõjutada võib-olla bussimehaanikuid või seda, kuidas äh, linnu tuleb ehitada, aga me saame tagada, et teatud õigused, eriti nende inimes-, inimeste õigused, kelle liikumisvõime on piiratud, on kaitstud ja need ähm, meetmed tuleks sisse viia aja jooksul linnatranspordis, linnadevahelises ja ülejäänud valdkonnas. meil on diskrimineerimisvastased reeglid, äh, vastutus, juurdepääs puuetega inimestele, kõige selle tagamiseks on vaja miinimumreegleid ja ei ole mõtet sellega üldse tegeleda siis, kui neid miinimumreegleid ei ole. loomulikult on võimalik see kaks, kaheks osaks lahutada ja samas töötada ka selle kallal, mis, mida endast kujutab piirkondlik transport. linnasisene ja linnade vaheline on kõigile selge, aga piirkondlik on ebaselge. nii et selles osas ma nõustun sellega, mida te ütlesite parlamendis oli viissada viiskümmend seitse häält teise artikli poolt, mis ütleb, et liikmesriigid saavad nii-öelda jätta välja linna ja linnalähedase liikluse nii kaua, kuni äh, avalike teenuste osutamine miinimumtasandil on tagatud. või sedavõrd, kui see on tagatud. nii et me ei lähe siin äh, liiga kaugele ega ka pööraseks ja et äh, meil on vaja mingit tohutut hüvitust siis, kui on mingi väike mm, luksatus süsteemis. aitäh, Kansiani. hea on meile meenutada, mille üle me tegelikult äh, hääletasime, sest tihti tõsiasjad lähevad kaduma siis, kui arutelud liiguvad mingis suunas, nii et ka see liikmesriikide erand on ette nähtud. suur tänu selle eest, nüüd saab, oleme kokku leppinud, et äh, raportöörid saavad variraportööridega koos läbirääkimistele edasi minna ja hetkel siis hoiame need kaks ühtse paketina, suur tänu! järgmine punkt on siis TNT projektid, arvamuste vahetus härra Akeiga, kes minu arust on siin, aitäh! selle teema jaoks on meil vähem kui tund, sest kell pool kuus tahame alustada koordinaatorite koosolekuga ja tahan kõigile ka meenutada, et kui meil on tund, siis me ei pea seda tervet tundi ära ähm, kasutama, kui ei taha, noh, imesid juhtub ju. ja kui te lahkute selle arutelu ajaks, siis palun äh, tehke seda vaikselt ning ärge siin hakake mingeid teemasid äh, arutama. Teil on sõna Thank you very much uh,, Mr Chairman, I will try to contribute. aitäh, ma püüan imele kaasa aidata ja teha lühikese ettekande, kindlasti mitte üle kümne minuti. esimees parlamendiliikmed, suur tänu selle kutse eest tutvustada Euroopa Komisjoni poolt teile kahe tuhande üheksanda aasta hanke konkurssi TNT iga-aastase programmi ja mitmeaastase programmi tulemusi me oleme äh, jaganud välja kaks brošüüri, mis annavad äh, ülevaate valikuprotsessist ja kus on näidatud ka projektid, mis on välja valitud finantseerimiseks, seal on näidatud ka projektid, mis äh, olid esitatud, kuid mida finantseerimiseks välja ei valitud. See praktika on kahe tuhande seitsmendast aastast alates uuest TNT programmist, kus lepiti kokku, et komisjon tutvustab Transpordikomisjonile tulemusi enne komitoloogia menetlust, nii et äh, seitsmendal detsembril pärast tänast äh, me läheme finantsabi komiteesse, kus me loodame, et liikmesriigid toetavad ettepanekut ja sealt edasi läheb ametlik komitoloogia menetlus kahe tuhande üheksandal aastal on olnud kolm programmi, üks on juba vastu võetud ja individuaalsed finantseerimisotsused on juba paigas. see puudutab majanduse taastamise kava, viissada hundred, viissada miljonit eurot väärtuses töid on otsustatud, esitati parlamendile kahekümne esimesel juulil. nagu ütlesin, finantseerimisotsused on juba olemas ja seepärast Euroopa Liidu TNT eelarvest tehakse panus juba käimasolevatesse töödesse kogu Euroopa Liidus ja loodetavasti eh, aitavad need välja tulla sujuvamalt majanduskriisist. kaks ülejäänud programmi on väiksema mahuga, on traditsiooniline iga-aastane tööprogramm kaheksakümmend miljonit ja kahe tuhande üheksanda aasta makse mitmeaastasele programmile mereveeteed, äh, arukad transpordisüsteemid ja RNTMS, Rail Traffic Management. selle aasta valiku tegemine oli eriti raske iga-aastase programmi puhul oli kaheksakümmend miljonit põhinevalt tööprogrammil, mis võeti vastu kahe tuhande üheksanda aasta alguses komitoloogia menetluse kaudu liikmesriikide ja teiega koostöös ning üheksakümmend kuus ettepanekut oli, kus sooviti kokku kolmsada viiskümmend üheksa miljonit eurot finantseerimist, nii et kaheksakümmend miljonit oli jagada, kolmsada viiskümmend miljonit sooviti. pidime läbi viima kahe astmelise valikuprotsessi, kõigepealt äh, väline hindamine, mille viisid läbi sõltumatud eksperdid, millega hinnati äh, igat konkreetset projekti vastavalt TNT määruse kriteeriumidele ja välise hindamuse tulemusel äh, jäi järele viiskümmend üheksa ettepanekut üheksakümne kuuest need viiskümmend üheksa siis äh, väliseksperdid leidsid, et väärivad finantseerimist see ikkagi kujutas endast kakssada nelikümmend kuus miljonit eurot vajalikke investeeringuid, mida meil nii palju ei olnud, kaheksakümmend miljonit oli meil ainult raha ja siis äh, viidi läbi uus hindamine ja viiekümne üheksandast jäi järele kolmkümmend kaks pärast seda. brošüüris, nagu öeldud, on äh, see, need kolmkümmend kaks ettepanekut ähm, kõik veel kirjas, äh, seal äh, on näha ka finantseerimissoovid äh, ja on ka põhjendused, miks need projekti, projektid välja valiti, miks välised hindajad olid need välja valinud ja miks komisjoni sisese menetluse kaudu seda valikut kinnitati, sealhulgas trenn ja keskkonna peadirektoraadi inimesed Äh, osa projekte lükati tagasi kas välisteenindajate poolt või siis äh, hiljem komisjoni poolt, seda erinevatel põhjustel. Äh, me pidime lähtuma siis eeskätt poliitika prioriteetidest, teiseks mõned projektid ei olnud vastavuses Euroopa Liidu õigusaktidega, eriti keskkonna valdkonnas, seega ka nendest pidime loobuma ja siis me pidime tegema ka mõned rasked eelarvevalikud. nii et eelarve oli väike ja liikmesriikide vajadused aga suured ja seega oli menetluse läbiviimine äh, vägagi pingeline. kui vaadata statistikat, missuguseid projekte finantseeritakse, siis mm, sel aastal keskendume suures osas äh, uuringutele seitsekümmend kaks protsenti nendest kaheksakümnest miljonist läheb uuringutele ja mm, see on äh, mitmeaastased programmid ja põhiliselt äh, tööd, äh, iga-aastased uuringud Äh, ja nende kaudu valmistatakse ette pinnas nii-öelda edasistele praktilistele tegevustele. kakskümmend kaks protsenti siis on äh, jäänud veel praktilistele töödele ja siis äh, ülejäänud protsent, mis kombineerib mõlemaid transpordi osas on äh, igasuguste transportide liikidega seotud ettepanekuid, enamasti küll maantee ja raudtee. kui vaadata, mis pakuti välja ja mis jäi alles, siis äh, oli päris mitmeid lennujaama projekte, aga ainult äh, kahjuks üks jäi alles. nii et kolmelt protsendilt ühe koma kuue protsendini lennujaamade haldamine, samuti vaid üks jäi alles, veeteede puhul oli tulemus edukam seitse pakuti välja, viis jäi alles. kombineeritud transport eh, kolm jäi alles, eh, sadamad üksteist, sealt jäi kolm alles. raudtee puhul eelarve kasvas kolmekümnelt ühelt protsendilt, eh, mis oli algul välja pakutud, viiekümne kolmele protsendile, mis lõpuks alles jäid. ja maantee projekte, eh, projekte kakskümmend kolm ja kaheksa see ongi nüüd eh, lühidalt eh, iga-aastaste programmide mm, põhiinfo, ma ei hakka üksikasjalikult kõike seda kirjeldama, te võite loetelu ise lugeda ja ka kommentaare, mis nendega kaasnevad, need on kõik nendes brošüürides kirjas. kui on kommentaare, siis loomulikult ma olen nendele vastan. mitmeaastased äh, programmid, kolm valdkonda, mereveeteed, äh, RTMS äh, ja ITS, kolmkümmend miljonit, kakssada nelikümmend ja sada miljonit. mereveeteed oli ainus valdkond, kus me ei suutnud eelarvet ära kasutada, oli kuus ettepanekut ja vaid üks nendest Äh, pakuti vaid ühte pidasid välised hindajad finantseerimisvääriliseks. ettepanekud ei olnud kas geograafiliselt tasakaalus või vastanud äh, mereveeteede kontseptsioonile ja üks ettepanek oli lihtsalt liiga kallis. nii et äh, vaid üks jäi alles ja selle maksumus oli seitsekümmend miljonit. see oli kahetsusväärne tulemus ja järgmise aasta mereveeteede programmi raames eh, komisjon peab ilmselt pühendama natukene aega eh, sellele, et eh, need tulemused ära seedida, oma õppetunnid sellest teha ja tagada, et järgmise aasta menetlus on tulemuslikum. aga ka liikmesriigid peavad ise selle peale mõtlema. ITS kolm ettepanekut üks pakuti välja finantseerimiseks üks sai finantseerimise juba kaks tuhat seitse, nüüd äh, selle teine faas. ja siis peaks läbi ka järelhindamine äh, projektile EasyWay üks, äh, vaatamaks, et teine faas on vajalik Eesti intelligentsete transpordisüsteemide puhul. RTMS, raudteetranspordi haldamine, kakssada kuuskümmend miljonit äh, eraldati, see oli viiesaja miljoni programmi teine osa, siin oli jällegi soove rohkem, viiskümmend kaks ettepanekut, kuussada kuuskümmend seitse miljonit eurot oli olemas, kokku sooviti kuussada kuuskümmend seitse, kakssada nelikümmend oli pakkuda. pärast äh, tänast, olles kuulanud ära teie kommentaarid, läheme siis finantsabi komisjoni seitsmendal detsembril ja loodetavasti õnnestub liikmesriike veenda heaks äh, kiitma need otsused, pärast seda arutatakse ka parlamendiga ja loodetavasti komisjon saab need valikuotsused kinnitada jaanuaris ja see võimaldab siis ette valmistada TNT teid saatvate asutuste äh, poolt äh, konkreetsed rakendusotsused. kui tohib, siis veel üks minut, et informeerida teid ka kahe tuhande kümnenda aasta tööprogrammidest mis esitati Finantsabikomiteele eelmisel nädalal, mis on nüüd komitoloogia menetluses, te olete võib-olla neid juba näinud, need on süsteemis olemas. oleme kaks programmi välja pakkunud, üks mitmeaastane programm, mis hõlmab veeinfosüsteeme, kümme miljonit eurot hanke puhul, mis peaks toimuma aprillis ja teine osa funktsionaalsest õhuruumist, mis toetab ühtse Euroopa taeva loomist, kakskümmend miljonit on välja pakutud. ja ka iga-aastane programm kaks tuhat kümme, mis on natukene eripärane selles mõttes, et see hõlmab kahte väga spetsiifilist finantseerimisinstrumenti, loan guarantee instrument laenugarantiinstrument, mida invest-, rakendatakse Euroopa Investeerimispangaga koos. juba sada viis miljonit eurot on pangale selleks eraldatud ja mm, on soovitud viiskümmend miljonit lisafinantseerimist, mida ka pakutakse. ja TNT eelarve annab veel umbes kaheksakümmend miljonit eurot äh, kuulsasse Margarit fondi Euroopa majanduse taastamiseks. see on fond, äh, mille on kokku pannud Euroopa Investeerimispank ja mitmed äh, erafinantseerimisfirmad Saksamaalt, Prantsusmaalt, on ka teisi näiteks Itaaliast, Poolast ja kui ma üritan kõiki üles lugeda, siis kindlasti mõni läheb mul meelest ära, aga see on siis nõndanimetatud Margaret Fond. komisjon soovib teha oma panuse kaheksakümmend miljonit. võimalik on üks protsent eelarvest taolisteks puhkudeks eraldada ja see üks protsent ongi kaheksakümmend miljonit nii et äh, kindlasti finantseeritakse siis ähm, kakssada kaheksakümmend miljonit läbi Margariti, arvestades, et äh, kapital on sellest või äh, põhikapital on kakskümmend protsenti umbes, siis võite ise välja arvutada, mis see summa on aga üldjuhul siis osa sellest äh, läks äh, Margarit Fondi ja sealtkaudu läheb siis omakapitali osalusse projektidesse. see järgib tavapärast äh, menetlust, aga tahtsin seda täna mainida, et see ei lähe, jääks tähelepanu alt välja, aitäh! aitäh! mul on nüüd pikk kõnelejate nimekiri ja ma ei ole sugugi üllatunud, arvestades seda, mis te olete välja toonud oma ettekandes, ma pean ütlema, et äh, aastases programmis äh, Manchesteri programmis te raha ei andnud, nagu ma nägin, aga meil on siin pikk tee käia, nii et härra Kross kõigepealt. aitäh, eesistuja. püüan teha lühidalt kuna meil on aega ainult poole kuueni, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni selle teabe eest ja lühidalt öeldes oli see ettevõtmine niisugune, nagu me ette kujutasime, eriti rõhuasetuste poolest ja projektide valiku osas olete juba ette näinud nii et, et nelikümmend viis protsenti maanteedele, kolmkümmend viis protsenti teistele transpordiliikidele. ja kogu arutelus on huvitav see, et mereäärsed liikmesriigid on siin esitanud suhteliselt palju taotlusi ja tegelikult viiskümmend protsenti taotlustest. tegelikult parlament on selles sektoris vahendeid soovinud ja võib-olla sellel põhjusel saaksimegi ehk näha rohkem niisuguseid projekte, mis on enam huvipakkuvad. ja tahaksin öelda, et mul on kahju ühest asjast, ma meenutan seda perioodi, kui üks komisjoni president, keegi Jacques Delors Valges Raamatus rääkis väga suurtest ettevõtmistest ja ütles, et see oleks ettevõtmine, mis kokkuvõttes viib Euroopat edasi ja et see on majandusliku ja tehnilise Euroopa ühtekuuluvuse osas väga oluline tegur, aga nüüd tundub, et kokkuvõttes ei saa transpordisektor su-, pennigi rohkem ja et isegi eh, neid siia kuuluvaid vahendeid juba suunatakse kusagile mujale, siis oleks küll viimane aeg, et eh, komisjoni sees kasvaks teadlikkus sellest, et transport ja liikuvusega seotud eh, projektid tõesti aitavad kaasa arengule Euroopa Liidu tasandil ja et need sobituvad ka selle majanduse taastuskavaga sajaprotsendiliselt arvestades neid vahendeid, äh, mis olid ette nähtud ja samuti neid äh, kärbeid, mis on tehtud. ja nüüd need äh, selgitused, mis te jagasite, olid huvipakkuvad, aga mul on ka küsimusi. seitsekümmend kaks protsenti uuringutest leiab rahastamist mis puudutab taotlusi, aga mis saab nendest vahenditest, mis olid kasutusel ka varem uuringute jaoks, aga kus midagi ei leidnud aset nii-öelda? kui Euroopa Liidu vahendeid on kasutatud projektide jaoks, mille osas ei ole justkui mingit tagasisidet ega mingit järeldust kui me selle raha üles leiaks, siis oleks meil küll palju, päris palju vahendeid. härra El Khadrui, põhimõtteliselt ma tahaksin öelda täpselt sedasama, mida ütles Matthew Grosh hetk tagasi. ka mulle tundub, kui ma neid projekte vaatan, mis on välja valitud, et jah, valik on Nobel, selles, mis puud-, puudutab siis äh, modaalset äh, muutust meie transpordis, äh, raudteed on tõstetud prioriteetseks äh, ja äh, rohkem antakse raudteedele raha, RTMS on saanud samuti suure toetuse ja kindlasti tõsi see on, et tulevikus raudteetransport peab olema konkurentsivõimelisem. kuid täpselt samamoodi nagu Mathieu Grosch olen ma natukene mures selle pärast, mis hakkab edasi saama sellepärast et me otsustasime majanduse taaskäivitamise plaaniga, et me kavatseme investeerida äh, mõned äh, vahendid äh, natukene varem, kui me seda esialgu ette nägime, et teatud sektorid saavad raha enne, kui nad oleks pidanud esialgse kava järgi saama. see on väga kena, kuid äh, muidugi mitmeaastaste programmide puhul peab nüüd vaatama seda, mis on üle jäänud äh, sellest äh, nii-öelda ettemaksetest ja tundub, et osade projektide jaoks lihtsalt raha ei olegi teatud sektorites, nii et peame hakkama mõtlema seda, et millised võiksid olla meie lisaallikad Euroopa-üleste võrkude projektide rahastamisteks muidugi täiesti selge on see, et me peame erinevad transpordiliigid omavahel ühendama, kuid lisaks selle kasulikkusele toodab see ka veel töökohti ja muudab meid konkurentsivõimelisemaks ja need on peaasjalikult just nimelt Euroopa projektid ja neid tuleb toetada. ja nüüd küsimus Margariti kapitalifondist, millele kõneleja veetas. ma täpselt aru ei saa sellest süsteemist, see on minu jaoks uus kontseptsioon, kuid küsimus seisneb selles, mul et äh, kui palju saab selline fond kompenseerida äh, neid äh, vahendeid, mis on ettemaksuna välja makstud, kas siis programmi, eelarveprogrammi perioodi lõpus me võime seda fondi kasutada näiteks lennundussektorisse, tagamaks selle, et piisavalt siiski oleks rahastatud transpordisektorid Euroopas? suur tänu! Alde ei saa praegu sõna ja sõna saab äh, proua Lichtenberger. Eva Lichtenberger ja siis proua Maisner teil sõna. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, suur tänu komisjonile ka teiepoolse sõnavõtu eest. Äh, märksa, tähendab nii mõndagi huvitavat ja lõpuks peab küsima, kuhu see raha siis kõik jõuab kuid veel paar üldist märkust. me räägime kogu aeg äh, nendest kurikuulsatest mereveeteedest, aga eriti neid äh, näha kuskil ei ole. ja tegemist on minu meelest äh, bürokraatiamasina jahvatamise tulemusega ja liikmesriigid hoiavad lihtsalt kinni oma huvidest ja mereveeteedele ei pöörata piisavalt tähelepanu. mina küll tahaksin, et me natukene mõtleksime selle üle, et miks me aastaid oleme rääkinud, kui fantastiline projekt see on, aga tegelikkuses ei ole mitte midagi äh, ellu saadetud. tegelikult on ju see projekt hea ja see ongi kõige suurem küsimärk minu jaoks. me ei peaks õhulosse ehitama kogu aeg, vaid tegelikkusest rääkima. ja veel, on teatud liikmesriikides selliseid projekte, mis esitatakse nagu aamen kirikus ikka ja jälle. kogu aeg ühed ja samad projektid. kas ei võiks eh, võtta eh, sellist ettepanekut, et eh, taotlused, mis on kolm, neli, viis korda tagasi lükatud, et neid ei saa enam uuesti esitada. et me ei saa lõpmatuseni läbi vaadata läbikukkunud projekte. raha on meil vähe ja me peame ettevaatlikult äh, suhtuma sellesse ja jätma sellised projektid äh, aega, kus meil on võib-olla rohkem raha ja rohkem aega. muidugi liikmesriikidel on omad huvid ja nemad kasutavad äh, ära seda tagasilükkamist muidugi oma huvides, ütlevad, et Brüssel ei taha midagi sellest kuulda, kui projekt on hea ja nii edasi. aga veel üks asi, mis on oluline me ähm, tegime raporti, koostasime raporti äh, TEN võrkude kohta ja me peaksime sinna täpselt selgitama, milliseid piirkondlikke vahendeid kasutatakse selles, nendest, nendesse projektidesse, meil on vaja üldpilt saada äh, selle kohta, kuhu rahad lähevad on ju nii, et äh, projektid, mis praegu võib-olla tagasi lükatakse, esitatakse uuesti Regionaalarengu Fondist rahastamiseks ja nii edasi ähm, meil on äh, vaja äh, selgemat ülevaadet siiski selle kohta, milliseid projekte esitatakse, kui palju on projekti esitajatel mänguruumi ja nii edasi. ja see tähendab seda, et üsna tihti need, kes hästi projekti kirjutavad, saavad raha Äh, projekti kirjutavad tihti äh, professionaalid ja see tähendab seda, et tegelikult mõistlikud projektid jäävad teinekord varju. Äh, mm, me tahaksime teada ka nende projektide kohta, mis viiakse läbi ilma Euroopa rahata, et kuidas me tahaksime teada, kuidas on võimalik, et osad äh, transpordiprojektid viiakse väga edukalt läbi ilma Euroopast toetust saamiseta. ma tahaks teada, kuidas see asi käib? Äh, ja veel küsimus äh, toetame me kogu aeg tunnelite ehitamist, aga neid tunneleid on väga palju juba meil praegugi ja minu meelest äh, ma tahaksin teada, kuidas neid otsuseid langetatakse ja, ja Margarit äh, kapitalifondi kohta tahaksin ka infot saada, et äh, mis mõte sellel on ja nii edasi, aitäh. proua Maisner, palun. jah, suur tänu. ma olen täiesti nõus selle Margariti fondi küsimuses mulle tundus, et see on seotud kuidagi Taaniga esialgu, aga hea küll. igal juhul äh, meie murekohti on siin palju välja toodud juba ja poliitilised äh, otsuse langetajad muidugi tahaksid alati seda, et oleks rohkem vahendeid äh, rahastamaks projekte, mis on esitatud, kuid kõik on seotud siseturuga, Äh, kui meil oleks rohkem vahendeid, me saaksime teatavat äh, siseturukoridorid äh, lõpuni ehitada. kuid me peame arvestama transpordiliigide koostoimevõimega. selleks, et meie transport oleks jätkusuutlik ja säästev, peaksime me selle asemel, et maanteede projekte kogu aeg rahastada, peaksime võib-olla toetama neid ettevõtteid, kes just nimelt erinevate transpordiliikide kooskasutamist äh, võimaldavad. mis puudutab äh, proua Lichtenbergeri sõnu selle kohta, et pidevalt esitatakse ühte ja sedasama projekti, ma ei tea ma ei ole siin äh, nii kaua istunud, et äh, millistest projektidest käib jutt, aga ma kujutan ette, et teatud ettepanekud ja taotlused ei ole veel ähm, küpsed teatud ajahetkel, äh, kuid võivad selleks kujuneda. näiteks Alam Saksimaal, kui ma olin seal parlamendis nägime üsna palju selliseid projekte, mis olid väga olulised, kuid projekt ei olnud veel valmis küps rahastamiseks nii et tõesti, kui esitatakse äh, liikmesriikides projekte, mis on täiesti mõttetu, siis muidugi seda ei, ei tohiks rahastada, aga küsimus on siiski selles, et kas see aitaks kaasa, isegi kui projekt ei ole rahastamiseks küps. me peame võtma pikema perspektiivi, muidu lähevad asjad segaseks. suur tänu, härra Kantšin. Grazie, grazie Presidente. Brevemente, eh, al di là del fatto che eh, aitäh, teen väga lühidalt. Ähm, igal juhul on meil võimalus äh, rääkida RTMS-i äh, programmeerimisest ka hiljem. kuid mis puudutab seda Margariti kapitalifondi, siis ma tuletaksin meelde äh, seda, et äh, milline on äh, infrastruktuuride rahastamise meetod. ma olen täiesti veendunud, et äh, selle asemel, et erinevaid algatusi siit ja sealt rahastada, peaksime me keskenduma just nimelt äh, sellistele fondidele. Margariti fond on alles välja kujunemisel ja sellest võib kujuneda väga kasulik, kui me suudame sinna koondada märkimisväärseid summasid. Äh, meil on neid erinevaid fonde, kuid meie peame siiski tagama selle, et äh, vahendeid kasutatakse, otsuseid äh, täidetakse ja et äh, kasutatakse vahendeid, mis tulevad üsna, just nimelt täpselt sellest fondist. nii et mulle tundub, et vastu võetud meetod võib oluliselt mõjutada ka programmeerimist. me peame selgelt paika panema oma programmi peri-, prioriteedid on oluline see, et äh, kõigepealt me paneksime paika oma prioriteedid programmis ja siis keskenduma realiseerimisele. see on äh, väga kasulik äh, viis, kuidas tagada asjade edu ja muidugi ära ei tohi unustada ka avaliku ja erasektori rahastamise koosmõju. ja sellest me tahaksime rääkida järgmistel kohtumistel, kuivõrd on tulemas uus programmiperiood ja ma teeksin ettepaneku komisjonile pöörata rohkem tähelepanu erinevatele instrumentidele, neid rohkem kasutada ja ka seda fonditüüpi instrumente kasutada, et erinevad projektid ellu viia. mis puudutab äh, Magritti fondi, siis äh, Itaalias on see ka käivitatud, aga ma ei näe nimekirjas äh, Greenfieldi projekti aga nagu ma aru saan, kõik liikmesriigid võiksid selles osaleda. ka erasektori ettevõtted, proua Sender. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a la comisión. Aitäh. Tahaksin äh, tänada komisjoni ja neile tunnustust avaldada selle väga tõsise ja raske ettevõtmise puhul mis toob meile ette väga hea lõpptulemuse, kuna nad on suutnud siis äh, keskenduda just prioriteetsetele valdkondadele. tundes komisjoni oskusi selles valdkonnas, äh, ütleksin, et meil on siin väga konkreetsed väljakutsed, me räägime uuest finantsperspektiivist, võrgustike uuendamisest, innovatsioonist selles valdkonnas, mis puudutab transporti, nii et tahaksin küsida komisjonilt, kas nad saaksid äh, meile esitada need fondid, projektid ja uurimused, äh, mis on leidnud kaasrahastamist äh, Euroopa fondidest. ja öelda meile siis, kas me tõesti liigume nende oma eesmärkide suunas lisaks kaasrahastatavatele projektidele. ja tahaksin teada, kas on mingi selline joon teerada, mida me järgime? ja võib-olla komisjon saab veidi lähemalt selgitada, arvestades, et vahendeid on niivõrd piiratult, äh, neid ähm, uurimusi ja rääkida ka sellest, mis puudutab äh, riskide mm, piiramist või maandamist, äh, eriti suurte projektide puhul. ma mäletan seda võrgustike määrust, äh, see puud-, seal oli probleeme mm, uurimuste määratlemisega ja seetõttu ma tahaksin kuulda komisjonilt just seda, mis puudutab uurimuste tõhusust riskide maandamisel. Margariti fond, jah, ma nõustun äh, sellega, et see on saavutus, et transport on seal samuti kaasatud ning me tahaksimegi, võib-olla mul jäi midagi nüüd kahe silma vahele, aga äkki me kuuleksime siin komisjonis fondi kohta ka mingil ajahetkel täispresentatsiooni selles osas, mis puudutab võimalikku potentsiaali, väljavaateid, pidades silmas eh, liikuvust, ühtekuuluvust, jätkusuutlikku transporti ma tahaksin just Margariti fondi kohta siin rohkem teavet, ma olen seda teavet ka ise otsinud, nii et äh, väga hea meelega kuuleksin sellest lähemalt. ja samuti see Easyway projekt, äh, millele komisjon viitas, siin teeb mulle muret ajastus, nüüd kui rahastamise kohta äh, tuleb langetamisele otsus, Äh, siis on öeldud, et kõigepealt on vaja esimese etapi hindamine läbi viia. kas siin oleks võimalik ajakava selgitada? aitäh ja härra Liberatski! aitäh, härra president! tahaksin kõigepealt öelda, et me oleme täpsustanud need kolm prioriteetset valdkonda, seda ei ole liiga palju ja minu arvates on projektid väga hästi valitud. aga mul on järgmine küsimus. leheküljel kuus räägite te prioriteetidest ja summadest. ja te ütlete, et meil on kolmsada seitsekümmend miljonit ja et me jagasime välja kolmsada viiskümmend kuus miljonit. kas see tähendab siis, et meil on endiselt neliteist miljonit järel? või loobume neid vahendustest või ei olegi projekte, mida äh, siin abikõlbulikena finantseerida. ma arvan, et me peaksime selle üle kõik koos mõtlema. vastavalt äh, taotlustele on meil kaksteist Itaalia projekte, kaksteist Hispaania projekti. ja Poolal on ainult kolm projekti kuigi ta on oma suuruselt täiesti võrreldav ja see noh, ka, ka ta pindalalt. nii et see ei ole, taotluste arv ei peegelda sugugi vajaduste suurust. milline on teie lähenemine niisugusele käitumisele? ma loomulikult kiidaksin Itaaliat selle eest, et nad taotlesid kuutekümmend üheksat miljonit eurot ja meie ainult kuute koma kolme taotluste põhjal. ja minu viimane küsimus puudutab seda, et milline on Euroopa Komisjoni roll, kuna liikmesriigid esitavad taotlused, väliseksperdid hindavad neid ja komisjon siis lihtsalt äh, nõustub väliste hindajatega ja trükib mingid brošüürid valmis või? kas te olete ikka piisavalt äh, aktiivsed oma tegevuses? aitäh, hea proua Tikau! Mulțumesc, domnule președinte. Aș äh, dori să atrag atenția asupra câtorva elemente importante. Suur tänu, härra esimees. Ma pöörataksin teie tähelepanu mõnele väga olulisele elemendile. Seekord äh, mis puudutab iga-aastast programmi, kaks tuhat üheksa mitmeaastane, mitmeaastast programmi, ähm, kokku kulutati viissada miljonit eurot. kaheksa koma kolm mi-, miljardit eurot, millest viis miljardit eurot läks äh, laenude garantiiks, kuid ei arvestada seda, et kahe tuhande seitsmendal aastal Äh, esitati taotlus viie komale seitsele miljardile eurole, mis, see teeb meile, viib meid lõppjäreldusele, et aastaks kaks tuhat, aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist on üle ainult üks miljard eurot TNT äh, projektideks, mis tähendab seda, et viiskümmend miljonit eurot aastas. ja seda on ikka väga vähe. ja sellepärast ma tahaksingi teada, mida kavatseb komisjon teha transpordi vallas ja millise, milline on nende eelarve. mina teeksin ühe ettepaneku. minu meelest oleks huvitav, kui meie komisjon, äh, transpordi ja transpordikomisjon korraldaks järgmise aasta esimesel poolel arutelu rahvusparlamentide esindajatega ja räägiks äh, tõukefondide kasutamisest ja tõukefondide kasutamise ülevaatamisest. see on ainus võimalus, läbi mille liikmesriigid äh, saaksid äh, kasutada ära siis äh, Euroopa fonde transpordiprojektideks. mis puudutab valikuprotsessi, siis ma tahaksin, et Euroopa Komisjon võiks saada juurdepääsu kõikide liikmesriikide äh, valikuprotsessidesse. et vaadata, millised need projektid ja kuidas valitakse need välja need projektid, mis liikmesriigid esitavad. see annaks äh, nendele liikmesriikidele, kellel äh, ei ole olnud ühtegi projekti, mis heaks kiideti, saaksid tutvuda teiste riikide projektidega. nüüd iga-aastane programm ja mitmeaastane programm, selles osas äh, räägiksime täpsemalt Rumeenia olukorrast. kõigepealt äh, Rumeenia ei esitanud äh, kahe tuhande üheksanda aasta iga-aastasest programmist taot-, ta-, taotlusesse taotlust, kuid me esitasime taotluse mitmeaastasesse äh, programmi. see puudutab projekti, mis on seotud otseselt Musta merega. ning öö, äh, otsus, mis vastu võeti, seda on põhjendatud äh, natukene kummaliselt. nimelt otsuses on öeldud, et kuivõrd teisi projekte ei ole esitatud selle piirkonna jaoks, lükatakse tagasi ka see üks progr-, projekt no kui me sellist äh, analüüsi põhimõtet ka tulevikus kasutame, ega siis Musta mere jaoks ei saagi olema ühtegi projekti kunagi. see on täielik, täiesti ekslik lähenemine. pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist on Must meri Euroopa Liidu öö, äh, on mereks, mis Euroopa Liidul on äh, otsene juurdepääs ja seega tuleks toetada ja heaks kiita ka neid projekte, sest nendel on anda teatav lisaväärtus terve Euroopa Liidu jaoks. Musta mere piirkond on ju ometigi väga oluline piirkond ja sellepärast selgitused, miks projekt tagasi lükati, on äh, väga äh, kummalised. Magritte äh, äh, fond loodi energia- ja kliimapaketiga, kui jõustus vastav direktiiv ja mille ees, ja selle fondi eesmärgiks on siis rahastada või toetada emissioonide kärpetegevuses toimuvad kulusid. sellel on täiesti rohelised eesmärgid selleks, et kärpida siis saastavaid äh, heitkoguseid. suur tänu ja mina ise ka võtan nüüd sõna äh, ma üritasin läbi vaadata mm, komisjoni esindaja need kaks dokumendid, et äh, leida mõni edukas äh, Ühendkuningriigi äh, projekt, mis ei oleks Põhja-Iiri projekt Lõuna-Iirimaa suunas. neli korda vaatasin need asjad läbi ja mitte ühtegi ei leia. härra Liberatski on jah, siin natukene pettunud, et Poolal on ainult kolm, tundub, et tal on kolm rohkem kui Ühendkuningriigil. jah ja ma öö, äh, saan aru ka sellest, mida ütles proua Tikau Musta mere kohta, ma ei tea, kes on siin süüdi selles, kas Rumeenia või oleme süüdi meie äh, Ühendkuningriigi äh, juhtumis ja ausalt öeldes me kandideerisime juba, see on läbimurre, et inglased üldse midagi teevad, aga öö, näiteks projekt äh, üheksa null üks kaks Manchesteri raudtee projekt. Äh, Manchester äh, on nimelt raudteede suhtes kõige ülekoormatum piirkond üldse Ühendkuningriigis, ka sellele te ütlesite ei, sakslased nimetavad umglaublichiks ehk täiesti uskumatuks selliseid otsuseid. ja ma tõesti ei saa aru, kus selle otsuse loogika peitub ma saan aru, miks Hispaania, Itaalia kolleegid teid äh, ülistavad, aga ma loodan, et te saate aru, miks mina teid sugugi nii suurepäraseks ei pea. Teie otsused vähemalt äh, ja ei ole küll suurepärased. nii et ründan ma teid sellest äh, kantsist. ma ei ole rahul nende otsustega, mis te olete teinud. härra Liberatski küsis, et kas te kuulate ära eksperdid ja olete nendega nõus? kindlasti mitte sellepärast et eksperdid on öelnud ometigi, et osad nendest projektidest ju nimelt see üheksa null üks kaks peaks olema heaks kiidetud projektide sees, aga teie kardate vist seda, et need samad projekti esitajad tuleb viie aasta pärast tagasi, küsivad raha juurde. aga vot, mäng ongi selline. ja minu meelest on ikkagi olen ma väga pettunud selles, et on liikmesriike, kes ei saa mitte ühtegi senti üks nende seast on minu äh, koduriik, ma saan aru, et Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi osa, aga jumal tänatud, on nad äh, maadpidi seotud äh, Iiri Vabariigiga, sellepärast et vastasel juhul oleks nad ka saanud täpselt null senti. nii et tuleb ütelda ausalt välja, et otsus üheksa null üks kaks projekti osas on täielik komediandi mängimine siin, nii et vastate äkki minu sellisele diplomaatilisele sõnavõtule nüüd? Uh, uh... suur tänu. ma võtaksin küsimused järjekorras, mitte vastupidises järjekorras, et teie viimane. kui te võtate järjekorras, siis uh, ma lõpetan teid seitseteist kolmkümmend ja kui te seitsmeteist kolmekümneks minu küsimusele ei ole vastanud, siis te ei ole küll väga hästi käitunud hästi, ma teen lühidalt ja kindlasti jõuan vastata ka teie küsimusele. mitu tükki teist äh, mainis äh, uuringute jätkuküsimust, äh, et uuringud, mida on finantseeritud, meil on tõesti päris suur hulk uuringuid, mida finantseeritakse ja kindlasti oleks kasulik, kui me saaksime koostada finantseeritud uuringute ülevaate, ütleme programmid kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja siis äh, ka äh, muidugi ma arvan, et loodan, et te saate aru, et mul praegu siin käepärast teile statistikat ei ole, aga küsimus on täiesti õigustatud. regulatiivses mõttes ei ole ametlikku kohustust liikmesriigil, kui uuring on läbi viidud, äh, ka töid läbi viia paljud uuringud aga ei ole nii-öelda uuringud paberi peal, vaid need hõlmavad ka teatud ettemalmistavaid töid. näiteks äh, uuringute nime all oleme kulutanud äh, sadu miljoneid varasemate äh, programmide jooksul ja ka selle finantseerimisperioodi alguses selleks, et äh, näiteks äh, ehitada teatud äh, ettevalmistavaid tunneleid, mis lõpuks aitavad põhiinfrastruktuuri ehitada. nii et äh, uuringud võivad sisaldada ka praktilisi töid, mis valmistavad ette põhitöö läbiviimist. aga teie ettepanek kindlasti on kasulik ja me valmistame ülevaate ja teeme teie komisjonile selle ka kättesaadavaks. oleme jõudmas programmi lõppu, mitmed kõnelejad mainisid seda, järelejäänud rahad on üsna piiratud, tegelikult vähem kui miljard, kui me kõik kokku võtame ja viissada miljonit oleme eraldanud ka majanduse taastamise programmile viis miljardit äh, kahe tuhande seitsmendal aastal otsustatud programme, nende puhul äh, toimub vahehindamine järgmisel aastal ja loodetavasti väike osa finantseerimisest äh, tehakse uuesti kättesaadavaks, sest teatud tööd ei ole jõutud õigeaegselt valmis või projekti ulatus on muutunud ja loodetavasti me suudame demonstreerida, et TNT rahasid hallatakse nii hästi kui võimalik ning et eh, iga euro, eh, mis eraldatakse, on eh, ka kohaselt kasutatud ja selline vahehindamine, ma loodan, et kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks saame tulemused edastada ka liikmesriikidele ja ka teile siis kokku leppida prioriteedid kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, mm, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga laenugarantii, mereveeteed, kus tõepoolest ei ole eriti palju praeguseks juhtunud, nagu ma ütlesin ka sissejuhatuses ja meie arvates on seesama kahetsusväärne nagu teie arvates me oleme püüdnud välja selgitada, miks liikmesriikide reaktsioon on olnud äh, niivõrd tagasihoidlik ja omalt poolt neid motiveerida. loodetavasti jätkame mereveeteede kontseptsiooni edasiarendamist siiski. laenugarantii instrumendid, mereveeteed, siis veel äh, intelligentsed äh, transpordisüsteemid võib-olla, aga mitte tingimata Easyway ja me viime läbi järelhindamise EasyWay esimese faasi osas ja selle hindamise põhjal valmistame ette finantseerimisotsuse teise faasi jaoks, mis äh, siis praeguse väljalemaniku menetluse käigus otsustatakse aga pärast seda tulevad veel mängu täitsaatvad asutused, mis arvestavad samuti esimeses faasis toimunut. nii et meil saavad olema laenugarantii instrument, mereveeteed, võib-olla äh, intelligentsete transpordisüsteemide komponent, mis on kõik programmis kahe tuhande seitsmendast aastast, äh, siis vaatame, mis on äh, tavapäraste iga-aastaste tööprogrammide jaoks vaatamata väikestele summadele liikmesriigid siiski väga palju kasutavad seda, seda on näha ka ettepanekute arvust. liikmesriigid soovivad, et NT eelarve jääks alles, sest äh, mõningaid tegevusi on äh, väga raske liikmesriigi tasandil üksinda finantseerida meie, meie kaasfinantseerimine viiskümmend protsenti, aga Need projektid on väga populaarsed liikmesriikide hulgas. ja kõike seda loomulikult ei ole eriti palju ja ma olen teiega nõus, et me peame tegema raskeid otsuseid ka kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist. loodetavasti me oleme suutnud aga näidata, et TNT programmide järele on olemas suur nõudlus ja mitmed kõnelejad on juba maininud, et olemasolev eelarve ei vasta liikmesriikide ootustele ja soovidele. kuidas saab olema finantsperspektiivide vahendamise järel või järgmiste finantsperspektiivide raames, see on poliitiline otsus, see ei ole minu kommentaaride, kommenteerida. poliitika eesmärkidele lisaks on olemas ka teatud võrdluskriteeriumid, mis mm, võib-olla muudavad need äh, programmid huvipakkuvaks selles suhtes, et äkki on võimalik saada lisafinantseerimist. ja võib-olla tuleb ka kolmas RTMS mm, hankemenetlus, kui on olemas finantseering Margarit fondi kommenteeriti päris mitu korda, see on omakapitalifond Euroopa Investeerimispanga poolt äh, välja pakutud. ma ei maininud siin Itaalia panust, aga ka nemad on teinud oma panuse sinna praegune on küll veel avatud ja loodetavasti rohkem liikmesriike reageerib sellele üleskutsele. soovime kättesaadavaks teha üks koma viis miljardit eurot TNT taastuvenergia ja mõnede teiste asjade jaoks sellest fondist eraldatavad rahad peaksid olema sihtotstarbelised ja peaksid kaasa aitama tõhusamale poliitikale kliimamuutuste osas. Margaret äh, fond ei äh, asenda TNT programmi tavarahastamist, aga kaheksakümmend miljonit vastavalt äh, fondi ja komisjoni vahelisele kokkuleppele kaheksakümmend miljonit äh, siis äh, selle fondi rahadest või kakssada kaheksakümmend miljonit selle projekti rahadest läheb siiski TNT projektidesse ja see teeb kokku üks koma viis miljardit äh, investeeringuid TNT projektidesse kokku, nii et loomulikult see on huvipakkuv, aga mitte asendav, kuna siin on üldiselt avaliku erasektori partnerlusprojektid ja need ei ole alati sama iseloomuga kui need, mida me toetame TNT raames, nii et tegu on väga olulise täiendusega, kuid see ei asenda meie tegevust. nüüd kas äh, meil on siin äh, nii-öelda erinevatesse kohtadesse taotluste esitamine erinevate fondide vahel äh, Äh, uurimuste puhul võib öelda, et äh, Regionaalarengu Fond äh, tavaliselt ei leia rahastamist, uurimuste puhul tulevad liikmesriigid siia TNT juurde ja tavaliselt need, mis on abikõlbulikud Regionaalfondi puhul, liiguvad sinna. nii et neid ei, ei ole TNT nimekirjas ja loomulikult see, et need projektid ei ole meie nimekirjas, ei tähenda, et need ei ole head projektid, vaid arvestades konkurentsi ja väga olulisi eelarvepiiranguid, pidime me tegema oma valiku. osa mm, ei leidnud äh, välisekspertide poolt soovitust äh, teised jälle leidsid tagasilükkamise komisjoni poolt eelarvelistel põhjustel ja tulen hetke juures, hetke pärast tagasi Manchesteriga seoses. ja ma arvan, et see hõlmab ka küsimust selle kohta, kas me me toetume ainult välisekspertidele oma hindamisprotsessis äh, vastus on ei, nad annavad teatud abi äh, täitevagentuurile selleks, et äh, see oleks professionaalselt läbi viidud, aga siis, kui nad on läbi vaadanud aluskriteeriumid siis on endiselt taotlusi rohkem, kolm kuni neli korda rohkem kui äh, vahendeid ja seetõttu meie peame tegema raskeid otsuseid, mis põhinevad nii suhtelistel äh, omadustel projekti puhul kui ka üldistel prioriteetidel, mis komisjonil on. ja see loomulikult annab tulemuse, mis on suhteliselt hea äh, nii liikidevahelise tasakaalu osas, see ei ole alati väga mugav valik võib-olla geograafilise katvuse rahastuse äh, osas, kuid nii on asjad olnud äh, igal aastal ja saab olema ka, saavad olema ka tulevikus. väga paljud nimekirjas olevad projektid igal juhul on äh, head projektid mm, ja ei sobi tegelikult piirkondliku rahastamise alla nüüd kas me peaksime panema paika reegli, et projekte ei tohi esitada rohkem kui üks või kaks korda, määrus seda ette ei näe, võib-olla me saaksime anda teatud suuniseid äh, selle kohta, aga ma arvan, et seda reeglit oleks suhteliselt lihtne vältida. ma arvan, et me tegelikult peame silmas sama näidet, mis on esinenud mitu korda. Äh, üldprojekt äh, kordus, aga tegelikult erinevad komponendid vahetusid, nii et sellist reeglit oleks väga lihtne vältida. aga kindlasti peaksime seda teemat sisuliselt uurima ma püüan nüüd vaadata ja jälgida, et mul midagi kahe silma vahele ei jääks. tehti ka ettepanek äh, presentatsiooni korraldamiseks Margariti kohta eesistuja, esimees, kui komisjon on huvitatud, siis loomulikult meie seda teeme. Äh, ECFIN-i peadirektoraadiga oleme seda koos vaadanud ja sellisel puhul pakuksin välja, et ka Euroopa Investeerimispank, kes on peasponsor ja arhitekt selle fondi puhul, osaleks samuti. ja ma arvan, et nad on meie käsutuses selleks. see toob mind nende mereveeteede või merekiirteede juurde. ma väljendasin oma mm, kahju selle üle, et väga vähe projekte jäi alles, ainult üks kuuest ja just seetõttu äh, mitte kõik kolmsada seitsekümmend miljonit ei ole arvesse läinud. Ähm, ja seal on siis äh, neliteist miljonit äh, vahe. see loomulikult äh, ei tähenda, et need vahendid oleksid kaduma läinud, sest äh, meie otsused on raamotsused ja täitevotsused siis äh, tagavad selle, et iga-aastastest maksetest ja eraldistest äh, leiab sada protsenti kasutamist ja kõik, mis kaks tuhat üheksa jäi kasutamata, jääb programmi alles järgmiseks aastaks ja võib-olla äh, arvestades vahendite suhtelist äh, piiratust järgmisel aastal, see ehk leevendab veidi olukorda, nii et just seetõttu ei hakanud me seda ka mm, suunama kunstlikult teiste komponentide alla programmis, vaid ütlesime lihtsalt, et see läheb järgmiste aastate katmiseks. mis puudutab seda Musta merd ja mereveeteid, äh, see on merepiirkond, mis ei sarnane ühegi teise Euroopa Liidu äh, Äh, merepiirkonnaga, mul on väga kahju, et see uurimus ei leidnud äh, rahastamist. meil on äh, kaks vastust selle kohta, välised hindajad lükkasid selle projekti tagasi ja komisjon leidis, et me peaksime töö alguspunktiks võtma välishindajate tehtud töö, mitte hakkama uuesti läbi viima nende väga mm, ratsionaalset ja läbipaistvat tööd põhjus, miks välised hindajad selle tagasi lükkasid, on veel ära toodud kommentaarides ja loomulikult me oleme teie käsutuses, kui te soovite eh, selgitama siis eh, täpsemalt neid hindamise jooni, et oleks selge, kuidas me jõudsime selle kommentaarini ja kuidas see kasulik eh, projekt ei olnud kahjuks piisavalt ette valmistatud ja leidis tagasilükkamist ja loomulikult me oleme ka süstemaatiliselt kättesaadavad liikmesriikidele kõigi hindamisprotsessi osade kirjeldamiseks, nii et oleks mõistetav, kus asjad olid edukad ja kus mitte ja miks teatud projektid nimekirja jäänud. ja meil on ka teatud äh, indikatsioone selle kohta, et aasta-aastalt projektide kvaliteet tõuseb ja sel aastal jällegi peale seda välist hindamist, mis on äh, ettepaneku baaskvaliteedi mõõdikuks, sai selgeks, et liikmesriigid töötavad järjest paremini ja pingutavad järjest enam projektide osas. nüüd tulles Ühendkuningriigi projektide juurde, siin me tõesti säilitasime kaks, mis on seotud Põhja-Iirimaaga ja oleme tagasi lükanud kolm või neli Te ütlesite, et see on väga kurb otsus, et nüüd, kui Ühendkuningriik lõpuks on üles ärganud ja teeb ettepanekuid, on need tagasi lükatud, ma nõustun teiega, aga ma tahaksin öelda, et sellest viiesajast miljonist äh, majanduse taastamiskava osas, millest rääkisime juulis, oli nende tulemus väga hea ja tegelikult äh, sealt said nad rohkem, kui nad kogu projekti ajaloo jooksul alates aastast kaks tuhat seitse on saanud ja need olid väga märkimisväärsed summad, härra esimees. nii et kui ma tulen tagasi konkreetse projekti juurde, milleks oli siis üheksakümmend kakskümmend üks Manchesteri sõlmpunkti uurimus, siis äh, me märkisime ära, et see on väga algfaasis ja uurimus võib osutuda kasulikuks, kuid tõesti see etapp on väga varane, nii et ei ole selge, kas need järgnevad sammud äh, leiavad samuti, samuti see finantsvõimenduse mõju, mida TNT äh, annaks, on see kuussada viiskümmend kaheksa miljonit äh, eurot, see mõju, mis me omame, saaks olema suhteliselt väike ja me peame tõesti äh, keskenduma sellistele taotlustele, kus meie mõju oleks äh, piisav. oli ka teisi samal põhjusel tagasi lükatud äh, projekte. ma tean, ma olen kindel, et esimest te leiate, et minu vastus ei ole täiesti veenev, aga komisjonis pidime me välja sõeluma viiekümnest projektist äh,, vabandust, kahesaja viiekümnest projektist äh, kuus rahaliselt kahesaja viiekümnest miljonist eurost kaheksakümmend miljonit eurot. suur tänu selle vastuse eest komisjoni esindajale, kuigi minu meelest on see täielik jama, aga no hea küll. aitäh ikkagi kuussada viiskümmend kaheksa tuhat äh, taotlesid nad, te ütlesite kuussada viiskümmend kaheksa miljonit, äh, see oleks küll olnud suur summa, aga kuussada viiskümmend kaheksa tuhat tahtsid nad saada. hea küll, daamid ja härrad, nüüd koordinaatorite kohtumine, suur tänu teile!